Very good morning. tere hommikust. ma tervitan meie saadikuid ja ka publikut TAKS kolm kohtumisele. nagu te teate, täna on meil kuulamine teemal võitlus rahapesu vastu Euroopa Liidu pangandussüsteemis ja eesmärgiks on saada täielikum, põhjalikum üle ülevaade nendest ohtudest, mida rahapesu Euroopa Liidu pangandussektoris tekitab ja samuti räägime sellest, kuidas parandada järelevalvesüsteemi ja riske vähendada. Europoli andmete kohaselt kaheksakümmend protsenti rahapesu toimub just pankade kaudu finantssüsteemis ja äh, tihtipeale eh, kasutatakse ka maksuparadiise offshore firmasid selleks. ja viimased Europoli andmed näitavad, et kuni üks koma kaks protsenti Euroopa Liidu aastasest SKP-st on seotud kahtlaste finantstehingutega. ja ehkki pangad kulutavad miljardeid eurosid aastas selleks, et kinni pidada nõuetest, äh, ainult üks protsent kriminaalsest tulust arestitakse Euroopa Liigus igal aastal. ja me oleme äh, otsustanud pühendada meie kuulamise rahapesu ohtude analüüsimisele Euroopa Liidu pangandussüsteemis ja oleme võtnud valiku finantsinstitutsioonidest näiteks, kes hiljuti olid rahapesu ohus, nagu sellised nagu Läti ABLV pank, Pilatus pank Maltal ja Verso ja Danske pank Eestis. mõned ütlevad, et organiseeritud kuritegelikud rühmad võtavad sihikule just väiksemad riigid, kellel võib-olla ei ole nii palju oskusteadmisi ega suuda toime tulla eh, kohalike pankade järelevalvega. täna me vaatame, kas selline kartus on õigustatud nüüd, et mitte ainult negatiivsest rääkida, ma meenutan teile, et ettepanek, mis tuli Euroopa Komisjonilt seitsmeteistkümnendal aprillil, eh, annab pangakonto infole otseselt juurdepääsu õiguskaitseorganitele. ma arvan, et see on üks täiendav instrument, mis võimaldab meil paremini võidelda rahapesu vastu nüüd esimeses paneeldiskussioonis on meil kohal erinevate järelevalveasutuste ja täiteasutuste esindajad e, ja nad annavad meile otsest informatsiooni juhtumite kohta ja ma tahan tänu avaldada teile selle eest, et te kohale tulite täna. ja kohal on ka mõne, oleks olnud hea, kui mõnede pankade esindajad oleksid kohale tulnud, aga paraku ei õnnestunud. kas lihtsalt neil olid teised ülesanded samal ajal täita või hetkel nende sõnavõtud olnuks ebatäielikud või ennatlikud, kuna kohtuvaidlused alles käivad igatahes tänase kuulamise tulemuste põhjal komisjoni koordinaatorid eh, otsustavad võib-olla ka pankadega korraldada ühe kuulamise, et rääkida nendega rahapesust. härra Shamal El-Hindi, kes on finantsturgude õiguskaitse võrgustiku asedirektor USA-st, FinCEN-i äh, asedirektor saatis meile infodokumendi, mis puudutab ABLV panka ja see dokument on kõigile komisjoni liikmetele nüüd välja jagatud. ja kindlasti meil on võimalik Vintsen ametnikega kohtuda missiooni ajal, mis meil toimub juulikuus Washingtoni. nüüd teine paneeldiskussioon on meil pühendatud sellele, et me hindame, kuidas kontrollimeetmeid tugevdada Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil selleks, et vähendada rahapesu ohtusid. kõik komisjoni liikmed on saanud ka kirjalikud vastused meie paneeldiskussioonis esinejate poolt ja enne kuulamist on kõik see välja jagatud ja veebilehele samuti üles pandud on need vastused. nüüd mõlema paneeli puhul me tegutseme järgmiselt. igal sõnavõtjal on maksimaalselt seitse minutit selleks, et sissejuhatus teha teemasse ja pärast seda, kui me oleme ettekande ära kuulanud, vahetame komisjoni liikmetega arvamusi. küsimusi saab esitada plokkidena, iga plokk viis minutit ja küsimuseks üks minut ja ülejäänud aja siis kuulame vastuseid. ja kui aeg lubab, siis on äh, saadikul ka täiendav küsimus võimalik esitada, aga mitte üle viie minuti ajaploki minnes ja kõigepealt ma tutvustan, kes meil esimeses paneelis esinevad, Peeter Putnins, kes on Läti finants- ja kapitaliturgude komisjoni esimees, tema jagab meiega informatsiooni ABLV pangajuhtumi kohta. seejärel proua Marianne Skikluna, kes on Malla finantsteenuste asutuse peadirektor, võtab sõna, seejärel Kenneth Farrugia Malta rahapesu andmebüroo direktor räägib meile eh, juhtumist, mis puudutab Pilatus panka. jah, härra Andre Nõmm, kes on Eesti Finantsinspektsiooni juhatuse liige, valgustab meie komisjoni Danske panga ja Versobanga juhtumist. nii et ma palun nüüd kõigepealt härra Putninst, teilt sissejuhatav kõne. Oh, <laughs> excuse me. Uh, so first of all uh, let me thank you for jah, kõigepealt ma tänan kutse eest ja võimaluse eest eh, esineda tänasel kuulamisel ja rääkida ma rahapesust ja ABLV pangast konkreetselt jah, te näete eh, seda lühikest ettekannet siin ekraanil. ja katsun viie minuti sisse siis jääda, mis mulle on ettekandeks eraldatud. paar sõna taustast eh, kommertspankade koguarv eh, Lätis on kuusteist, kui me jätame ABLV panga välja, siis viisteist, kolm nendest on jaepangad, äh, siseriiklikele klientidele suunatud ja kaksteist on siis mitteresidentide pangad ja nemad teenindavad välismaiseid kliente. see, et meil on nii suurel arvul väliskliente, mitte eh, Lätis tegutsemas, peamiselt Ida-Euroopast, on olnud suureks väljakutseks ja täiendavaks riskiteguriks meie eh, pangasektori järelevalvele juba üheksakümnendast aastatest peale ja sellepärast FCMC on palunud, et pangad eh, tugevdaksid nõudeid, et tõesti regulatiivsetest sätetest korralikult kinni peetaks, näiteks kapitali, likviidsuse suhtarvud ja nii edasi. ja nüüd Läti pangad peavad põhjalikult läbi vaatama oma strateegiad ja e, kujundama teistsuguseid ärimudeleid. E, paistab, et olemasolevad e, äripraktikad ei ole äri jõu, elujõulised enam. mis puudutab rahapesuvastast võitlust, aastal kaks tuhat viisteist olid välishoiused tipptasemel pea viiskümmend viis protsenti kõikidest hoiustest pärast seda, kui rahvusvahelised rahapesuvastased standardid tugevnesid ja Läti ühines OECD-ga aastal kaks tuhat kuusteist, on muutunud järelevalve lähenemisviis. uus FCMC juhatus nüüd kutsub üles panku revideerima oma kliendibaasi ja vältima raha, millel on kahtlane päritolu ja Eh, tänu sellele on meil nüüd välismaised hoiused hakanud vähenema ja jõudnud kolmekümne viie protsendini. Eh, jätame siit välja ABLV panga kakskümmend viis protsenti sellisel juhul eh, on neid. siin on tehniline graafik. Te näete, et kolme nelja-kuue jooksul me oleme kahekümne protsendini jõudnud välismaiste hoiuste osakaalu poolest. nii et see on kõige madalam tase eh, viimase kahekümne aasta jooksul ja see langus üha jätkub, sest on vaja korrastada Läti pankade eh, portfellid. Eh, peale selle globaalne olukord on muutunud ja on selge, et konfrontatsiooniteede ja väärtuste puhul on muutunud palju eh, teravamaks ja teistmoodi ka käsitletakse nüüd ida poolt tulevat ja nemad on peamiseks riski finantsallik-, eh, riskantsete finantsallikate allikaks Lätis. ja meie valitsuse seisukoht on, tahame et, et viis protsenti oleks välismaist raha hoiustes äh, pangandussektoris, see on eesmärgiks. ja nüüd sanktsioonid ja korrektiivmeetmed, mida FCMC on rakendanud äh, pankade riskiisu peab olema äh, kooskõlas sisekontrollisüsteemidega selleks, et riske maandada ja regulatiivsete sätetega ja reguleerija peab ka seisma hea selle eest, et tõesti kõik elu rakendataks ja pangad peavad muutma oma lähenemisviisi riskantsete klientide teenindamisele. meie pangadki toetavad seda lähenemisviisi ja ABLV järelevalve on olnud väga tugev FCMC poolt, eriti viimastel aastatel. ja meil ei tulnud see sugugi üllatusena mis toimus ja jah, paraku on meil endiselt rahapesuprobleemid, samas oleme väga palju tööd ära teinud ehm, viimasel kahel aastal e, e, FCMC-s ABLV-ga. Ja aastal kaks tuhat kuusteist me trahvisime neid kõige suuremas mahus, mis üldse kunagi trahvina on määratud ühele pangale. ja panka analüüsiti ka seoses Põhja-Koreaga möödunud aastal ja me tegime jälle korrektiive. pank pidi eh, vähendama dramaatiliselt oma riskidele avatust ja eh, mitmesugused korrektiivmeetmed nähti ette kakskümmend miljonit eurot investeeringut tuli teha olukorra muutmiseks. nii et see on enneolematu olukord Läti jaoks ja ma pean ütlema, et see, mis Vincenti dokumendis räägiti, need süüdistused ABLV aadressil olid, ei tulnud uuena FCMC-le, enamik probleeme, millele viidati, tegelikult olid meil juba töös äh, tava kohaselt. ja mina ütleksin, et äh, lihtsalt minevik oli see, mis negatiivset rolli tegelikult etendas ABLV juhtumis. ma arvan, et ma paneksin siin punkti ja hea meelega kuulan ära teiepoolsed küsimused ja ma näen ka, et aeg on mul juba otsa saanud. Uh, suur tänu härra Putnins, nüüd läheme põhjast lõuna poole. see näitab, et need ei ole piirkondlikud küsimused ainult, mida me siin arutame, vaid need on üle-euroopalised probleemid. ja ma palun, et proua Marina Sikluna, kes on Malta finantsteenuste asutuse peadirektor, teeks sissejuhatava kõne. suur tänu, suur tänu, et kutsusite meid siia esinema teie ette täna jah, eh, et aega kokku hoida, ma lihtsalt eh, tutvustan osaliselt seda dokumenti, mis ma teile esitasin. Eh, aga ma tahan, et avaldaksid selle siiski täielikult ja ma alustaks sellest, et teen mõned märkused, mis puudutab litsentside andmist ja järelevalve lähenemisviisi ja neid väljakutsetest räägiks, mis meil oli Pilatus pangaga jah, litsentside andmine uutele taotlejatele peab vastama tingimustele ja menetluse äh, normidele ja kõik see on meil reguleeritud seadusega ja vastab Euroopa Liidu nõudmistele ja nagu iga asutuse puhul, kes taotleb litsentsi, seda protsessi järgiti ka Pilatus panga puhul ja meie personal tegi dokumentide põhjaliku läbivaatuse, mis esitati, esitas täiendavaid küsimusi, nõudis täiendavat informatsiooni juurde ja jätkuküsimusigi oli palju. ja me korraldasime ka mm, selle, et toimus kolmanda osapoole, sõltumatu osapoole uuring ja kaksteist kuud möödus ja siis me andsime pangale loa tegutseda ja ma tahan öelda, et tavaliselt öö, lubade andmise sellisest perioodist peeti kinni. ja sellest hetkest peale Pilatus Äh, panka on väga põhjalikult ka seiratud. mitmesuguseid kohapeal kontrolle on teostatud, äh, analüüse koha peal, samuti due diligence menetlusi on läbi viidud. nüüd järelevalve analüüs Äh, on muutunud veelgi tugevamaks viimasel aastal, kui mitmesugused süüdistused Pilatus panga aadressil hakkasid meedias äh, ilmuma. ja me olime tihedas koostöös äh, FCA ja teiste rahvusvaheliste reguleerijatega. kogu informatsioon, mida me olime kogunud varasemal ajal ja ka viimase aja, viimase aasta jooksul panid meid käivitama ulatusliku ja põhjaliku analüüsi panga tegevuse üle. ja me vaatasime kõiki kontosid ja tehinguid pangal ning samuti juhtimist käsitlesime, et saaks põhjaliku ülevaate pangast ja selle põhjal koostada tugev analüüs, et kas pank ei ole mitte tegev äh, rahapesuga. ja see ülevaatus endiselt käib ja antud juhul peamine väljakutse meie jaoks oli eh, usaldatavas normatiivide ehm, täitmine ja ka eh, andmete analüüs. aga siin on siiski piirid ees. Due diligence, eh, me üritasime selle korraldada võimalikult ulatusliku, samas ka on piiratud tagatud, sest reguleerijatel ei tarvitse olla informatsioonile kogu juurdepääsu, eh, nii nagu on õiguskaitseorganitel. niipea, kui me kuulsime USA öö, eh, otsusest, eh, meil oli vaja omapoolset õiguslikku alust tegutseda ja siis, kui me tegutsema asuta, asusime, siis oli see otsustav. me asendasime kompetentse isikuga pangajuhi ja võtsime eh, kõik eh, pangast väljuvad eh, rahavood kontrolli alla. ja mm, analüüs jätkub selle panga tegevuse üle ja mõtleme järgmistele sammudele. nüüd MF, M, FSA finantsameti ülesanne on analüüsida finantsasutuste tegevust ja meil on ka oma rahapesu andmebüroo, mis on pädev asutus ja juhib just rahapesuvastast seiret. aga MFSA, see on siis Finantsamet, aitab rahapesu andmebürood selle tegevuses. nüüd usaldusarvad normatiivide täitmise järelevalve on finantsameti peamine ülesanne. seda ka Pilatuse puhul. me oleme tugevdanud ja uuendanud oma lähenemisviise rahapesu küsimustele ja viimastel aastatel e, seda vastab meie kohustustele ka rahvusvahelisel areenil. aastal kaks tuhat kuusteist MFSA tsentraliseeris ja suurendas oma üksust, mis tegeleb rahapesuga ja terrorismi rahastamise teemadega selline tsentraalne üksus eh, tähendab seda, et me koondame oskusteadmised selles vallas paremini ja, ja koos rahapesu andmebürooga meil ka tootsime välja uue riskide hindamise metoodika ja oleme suurendanud üksuse ressursse ja oskusteadmisi süvendanud kogu aeg. ja jätkuvalt me koondame tähelepanu sellele, et tugevdada e, e, rahapesu ja usaldusnormatiivide täitmise järelevalvet e, koos ja me tahame sellist holistilist ülevaadet kõikidest juhtumitest saada. me saame kasutada nüüd täiendavaid ressursse ja ka täiendavat koolitust ja oleme ka USA-ga ühenduses, nemad aitavad meid koolituse korraldamisel ja ka USA ametivõimudega koordineerime oma tegevust. nii et me tervitame ka seda, et meil on uus strateegia nüüd riigi tasandil rahapesu vastu paari viimasel nädalatel tuli see ja me toetame ka uut koordineerimismehhanismi, mis tugevdab koostööd erinevate ametkondade vahel, kes sellega tegelevad. eriti info vahetamine on oluline. ja me usume kindlalt sellesse, et meie uus, äh, uuendatud äh, sammud äh, said kasu sellest, et uued suunised on Euroopa Liidu tasandilt tulnud ja siin on ka mõned meiepoolsed ettepanekud. kõigepealt pankade ärimudelite hindamine. Euroopa Liidu raamistik praegu ei näe ette täpseid kriteeriumeid selle kohta, kuidas ärimudeleid hinnata ja see võib ohtu seada protsessid ja samuti omandistruktuuride kohtlemine jah, oleks rohkem informatsiooni vaja. see oleks üks siis põhjuseid ka litsentsi andmisest keelduda. siin on vaja paremaid kriteeriume ja samuti due diligence ja seire. praegune raamistik ei ütle, kuidas täpselt monitooringut teotada ja milliseid instru-, instrumente peaksid liikmesriikide asutused kasutama, nii et meil oleks vaja siin täiendavaid suuniseid selle kohta Euroopa Liidu tasandilt nii et lõpetuseks me jagame seda seisukohta, et rahapesu on kriitilise tähtsusega ja väljakutse kogu Euroopale, mitte ainult liikmesriikidele. ja me oleme väga kindlameelsed ja võitleme rahapesu vastu selleks, et meie ühist finantssüsteemi kaitsta ning tahame teha tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega süsteemi kujundamisel. ma tänan nüüd härra Kennet Farrugia, kes on Malta rahapesu andmebüroo direktor, palun. ma tänan. Um, please note that uh, there... jah ka oleme oma dokumendid esitanud, aga praegu tahan aega kokku hoida ja kõigepealt tänan teid selle eest, et Äh, kutsusite meid, et me saaksime oma panuse anda sellesse, et meie süsteeme tugevdada eesmärgiga võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu Euroopa Liidus. Malta äh, rahapesu andmebürool on kaks selget ja eraldi funktsiooni. kõigepealt analüütiline funktsioon ja teiseks järelevalve funktsioon. Äh, analüüt- poliitiline üksus kasub kohe tegutsema, kui saadakse kahtlaste tehingute kohta andmeid ja analüüsib ja levitab informatsiooni. ja teeme koostööd teiste samasuguste üksustega, järelevalveasutustega nii rahvusvaheliselt kui ka siseriiklikult. ja mis puudutab järelevalveüksuse funktsioone, siis tema jälgib, et pangad tõesti peaksid kinni oma kohustustest rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses jah, väga paljusid sektoreid reguleerib äh, vaat meie asutused ja tähtis on silmas pidada, et kogu aeg muutub keskkond ja see puudutab nii finantsasutusi kui mitte finantsasutusi, kui kõneks on rahapesu ja terrorismi rahastamine. ja meie üksus on tugevasti kasvanud viimasel kahel aastal ja meil on tehnilised ja finantsressursid, mida me vajame tegevuseks olemas. aga rahapesuvastane ja terrorismi rahastamise vastane võitlus on keeruline. ressursid on olemas, aga nendest on kasu ainult nii palju, kuivõrd on olemas mehhanismid kogu maailmas olemas võitluseks kuritegevuse vastu nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Need kuriteod on piiriülesed, riikideülesed, globaalsed, kurjategijad, kes sellega tegelevad, teavad, et mitte kõik riigid ei võitle tõhusalt nende kuritegude vastu ja see kasutatakse ära ja sellepärast me peame hindama, kas Euroopa Liidu määrused ja direktiivid koos soovitustega ja suunistega, vastastikuste hindamistega ikka on andmas vajalikke tulemusi meile. kindlasti on neist äh, kasu, aga kas need on ka piisavad? me loodame, et praegune hindamiste voor, ähm, mis kasutab uut FATF metoloog-, metodoloogiat, mis on suunatud tõhususe tõstmisele, aitab meil vastata nendele küsimustele, aga vahepeal hindamised, mis on lõpule viidud äh, revideeritud metodoloogia alusel, näitavad, et äh, üle poole Euroopa liikmesriikidest, keda on hinnatud, on saavutanud ainult mõõdukaid või vähest tõhusust. ja äh, see tähendab seda, et finantsandmeid ei kasutata piisavalt ja tähtis on ka ju, et kohtu alla antaks ja süüdistus esitataks, süüdi mõistetaks rahapesijad ja terrorismi rahastajad. aga siin on vaja väga palju veel ära teha. meil on ka omad kogemused selles vallas ja leiame, et mitmesugused algatused tuleb võtta ka Euroopa Liidu tasandil ja kaugemalgi veel. ja meie esimene ettepanek oleks, on vaja tugevamat koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve vallas viimastel aastatel Euroopa Liit on eh, mitmesuguseid õiguslikke algatusi teinud selleks, et eh, parandada ka koostööd andmepesu, eh, rahapesu andmebüroode vahel tähtis on ka järelevalve puhul seda teha, sest siin on ainult piiratud edasiliikumine ja sellepärast on meil tegemist killustatud süsteemiga, liikmesriigid eh, tegutsevad isoleeritult ja infovahetus ja praktika vahetamine, muredest rääkimine omavahel on väga piiratud ulatusega ja tihtipeale ainult mitteametlikus korras. samuti tehnilist tuge jääb vajaka ja suuniseid napib Euroopa Liit on olnud väga aktiivne igasuguste direktiivide väljaandmisel, määruste koostamisel, aga meie arvame, et Euroopa Liit peaks olema proaktiivsem ja tehnilist tuge ja suuniseid andma selle kohta, kuidas neid eeskirju, norme täita. me mõistame, et Euroopa järelevalveasutused on aktiivsed, aga see hõlmab ainult finantssektorit ja jätab välja mittefinantsteenused ja kutsealad meie leiame, et mittefinantssektorit peab ka paremini käsitlema selleks, et potentsiaalsed augud kinni toppida. ja meie kolmas märkus puudutab õigusakte. me mõistame, et sõi-, seaduste revideerimine on tähtis, arvestades, kui kiiresti kõik edasi areneb, aga rohkem peaks rõhku panema tõhusale rakendamisele seaduste puhul. meil on vaja õige tasakaal leida ühelt poolt uute eeskirjade väljatöötamine ja andma ka aega neile, et nad saaksid mõjuma hakata. ja meie viimane märkus puudutab seda, mis meie arvates on kõige tähtsam aspekt. nimelt finantsandmete ärakasutamine. väga palju on edasi liigutud selles valdkonnas, mis puudutab aruannet ja samuti rahapesu andmebüroode koostööd kõikjal Euroopa Liidus, aga piiratud on tulemused olnud, kui kõneks on juurdlused, kohtu alla andmine ja süüdimõistmine. seda kogu Euroopa Liidus ja maailmas ka. FATFO analüüs on seda näidanud hiljuti. Euroopa Liidul on vaja mõista, miks andmeid ei kujundata tõendmaterjaliks, mis toob kaasa süüdimõistvad otsused ja konfiskeerimise lõpuks. aga see on peatähtis Thank you, Director Farrugia. <clears throat> tänu, härra Farrugia. ja nüüd saab sõna härra Andre Nõmm Eesti Finantsinspektsiooni juhatusest. palun, teil on sõna. Uh, thank you, good morning, ladies aitäh, tere hommikust, daamid ja härrad, aitäh, et andsite mulle selle võimaluse selgitada eh, viimaseid eh, tulemusi ja öelda paar sõna ka riskide prognoosi kohta. sellega ma ei piirdu, aga on teatud konfidentsiaalsuse reeglid ja saan ja väga detailidesse võib-olla ei saa minna. tegemist on järelevalveasutusega Eestis Finantsinspektsiooni näol korraldame järelevalvet äh, krediidi- ja finantsinstitutsioonide osas, kellel on äh, siis vastavad protsessid äh, ja ennetame sellega kurjategijate rahastamist me ei tegele nende vastutusele võtmist, see on prokuratuuri ja politsei ülesanne, nii nagu paljudes teistes riikides. uus juhatus on tegus kaks tuhat neliteist aastast. ja kogub siis ähm, infot äh, ja, ja praegusel hetkel ei ole see just parim lahendus rahapesuks. meil on uus äh, riskipõhine järelevalvemudel selleks, et tõhustada ka-, kasutust ning äh, tuvastada riske ning äh, vastavaid äh, järelevalvemeetmeid ka kohapealse külastuskäi pärast oma riskianalüüsi kaks tuhat neliteist aastal tuvastasime kaks panka väga kõrge riskitasemega, Danske Bank Taanist tegutses ja tegutseb senini Eestis lähtudes asutamisvabadusest ning lisaks sellest väike Versopank, äh, Versopank. Danske on mitteresidentide tegevuse välja viinud Eestist ja Versobanga äh, tegevusluba võeti koostöös Keskpangaga, Euroopa Keskpangaga ära siin näete mõningaid näitajaid meie järelevalvetegevuste suurenemise osas, aga sellel ma pikemalt ei äh, peatuks, võib-olla on olulisemaks järgmine slaid, kaks tuhat neliteist aasta, kus mitteresidentide deposiidid olid peaaegu kakskümmend protsenti, üheksateist protsenti täpsemalt, praegusel hetkel on need vähenenud äh, üksteist koma seitsmekümne nelja protsendile, veelgi olulisem on see, et kaheksa koma viis oli varasemalt pangadeposiit, nüüd on see üks koma kolmkümmend kaks protsenti offshore osas ja see näitab, et riskid Eesti pangasüsteemis on praegu palju madalamad kui kaks tuhat neliteist aastal, kui me alustasime ja siin näete muid, muud statistikat, mis puudutab ähm, äh, makseid äh,, mis lähevad Eestist välja, see näitab ka äh, rahapesu ohtu, dollaritehingud äh, sellisel kujul on olulisel määral vähenenud kolmekümne ühelt miljardilt kaheksale miljard, miljardile tavaliselt kasutatakse just siis äh, dollaritehinguid, vähemalt Eestis ja ma arvan, et ka mujal maailmas. selguse huvides äh, riskid on alati olemas ähm, rahapesuvastase äh, tegevuse korraldamisel. meie seisukoht on väga selge, et Eesti ei ole koht, kus äh, vahendajate kaudu äh, rahapesu läbi viia, aitäh! suur tänu, härra Nõmm, aitäh kõigile sõnavõtjatele ja nüüd on meil võimalik äh, käsitleda teemat meie liikmetega, üks minut küsimuseks ja neli minutit vastuseks kõigilt sõnavõtjatelt ja kõigepealt siis ähm, kaasraportöör härra Kohvod aitäh, esimees, ja aitäh nende sõnavõttude eest. kuna tegemist on konkreetsete juhtumitega, keskenduksin ma ühele neist, eriti mis puudutab viimast, ehk siis Danske Bank ja Versobank. härra Andre Nõmm, aitäh teie ettekande eest. mul on teile mõned küsimused, istun siin teie selja taga millal ja kuidas Taani ametivõime kõigepealt ta teavitati sellest, et suur pank, Danske Bank, nende peakorter, et äh, tegemist võib olla rahapesukahtlusega läbi nende Eesti haru. tahaksin teada, millal ja kuidas siis neid teavitati ning milline vastus saadi, millised tegevused seejärel äh, teie poolt astuti ning äh, Taani ajalehtedes viidatakse Eesti ametivõimudele, et kahtlustatakse, et äh, Danske Bank on andnud neile eksitavat informatsiooni. kas te võiksite selgitada, millega seal tegemist oli, mis see eksitav teave oli, mis teile esitati? jääksin selle küsimuse juurde, aga pärast siis võib-olla veel täpsustaks seda härra Nõmm, palun. suur tänu. kõigepealt, nagu ma ütlesin, siis kaks tuhat neliteist juba pöördusime me Danske panga poole, äh, viisime läbi kohapealse inspektsiooni ja teavitasime ka emapanka Danske panga järelevalveosakonda nendest tulemustest ning lisaks sellele Danske panga juhtum on äh, leidnud käsitlemist ka usaldatavuse normatiivide osas ning äh, nägime, et rahapesurisk on meie jaoks liiga kõrge. meil oli hea koostöö Taani ametivõimudega meie omalt poolt äh, viisime läbi oma järelevalveanalüüsi, mille eesmärk oli väga selge. selline tegevus peab Eestis lõppema, sest äh, see on meie jaoks Järelevalveametina liiga ohtlik, liiga riskantne. Eesti jaoks oli olukord väga lihtne kui meie turult see portfell välja viia, see sulgeda, niisiis, et otseselt vastata, jah, loomulikult me teavitasime Taani ametivõime äh, juhtumi äh, käigus konkreetne küsimus, mis puudutas äh, eksitavat teavet. ma arvan, et te viitate sellele, et ajalehes oli, ilmus artikkel selle kohta, et äh, Danske Bank ise oli juba si oma siseselt midagi tuvastanud, et äh, risk rahapesu osas oli väga kõrge ning teatud sidemed ka Vene rahapesu äh, ettevõtetega. meie viisime kohapealse inspektsiooni läbi juba kaks tuhat neliteist aastal ja Danske Bank ütles, et nad tunnevad kõiki neid kliente ja nad ei olnud meid teavitanud sellest faktist, et on mõningaid kahtlustusi teatud klientide puhul. me saime sellise vastuse ja me andsime omapoolse info neile edasi ja midagi enamat äh, selle konkreetse juhtumi kohta mul öelda ei ole, sest see juhtum on äh, endiselt äh, käsitlemisel. aitäh, Jeppe, kas on midagi lisada? on tunne, et koostöö Taani ja Eesti ameti võimude vahel ei ole väga tõhus. ma tean, et uurimine on alanud, aga see näitab meile ilmselt ka äh, praeguse koostöö nõrkusi erinevate võimuesindajate vahel. ma äh, sooviks teie hinnangut sellele, kas äh, Eesti võimud võtsid mingeid samme ise ette või ainult informeerisid taanlasi, kuidas see koostöö täpselt välja nägi? jah, me tegime kõik ja ma ütlesin teile, et kaks tuhat neliteist aastal juba viisime läbi kohepealse kontrolli me ei olnud rahul sellega ja me koostasime ettekirjutuse selle kohta, et äh, ärimudelit on vaja muuta ning äh, strateegiat viia üle mitteresidentidelt. Äh, Danske Bank reageeris ja nad ütles, lõpetasid mitteresidentide tegevus, äritegevuse selles osas Eestis. aga nüüd paar sõna täpsemalt meie rolli kohta. see, et Danske Bank tegutseb Eestis, kasutades seda asutamisvabaduse põhimõtet, tegutseda teistel turgudel, meie äh, riikliku järelevalveasutusena äh, te korraldame järelevalvet rahapesu osas, äh, aga mõned juhtimise teemad jäävad ikkagi emapanga ja vastavate asutuste kanda. meie arvates oli meil koostöö väga hea. me keskendusime konkreetsemalt rahapesu teemale, me lahendasime selle Eesti jaoks. ja Taani järelevalveasutus peab otsustama, kas teha midagi enamat juhtimistasandil või mitte. seda ma ei oska kommenteerida aga teabeahel ametiga oli väga hea. aitäh! kaasraportööri poolt tõstatatu vajas ähm, äh, täpsustamist, aga palun äh, pidage kinni viiest minutist kokku. järgmisena Rahvapartei nimel härra Karins, palun. aitäh, esimees. rahvapartei fraktsiooni nimel sooviksin tänada kõnelejaid ka mina suunaksin oma küsimuse ühele juhtumile, see, mis puudutab ABLV panka Lätis, minu koduriigis. ja seega minu küsimus on härra Putninsile. head kolleegid, palun pange kõrvaklapid pähe, ma äh, räägin nüüd äh, läti keeles, sest minu arvates on endiselt veider, kui kaks lätlast räägivad äh, muus keeles kui emakeeles härra Botnens. kas äh, mäletate ehk, et meie oleme siin seadusandjad, meie oleme paika pannud pangandusjärelevalvesüsteemi Euroopas, kus Euroopa Keskpank äh, korraldab järelevalvet kolme suurema panga järele, samas kui äh, rahapesu küsimus äh, jääb äh, äh, riikide otsustada ja Läti puhul teie asutusele. ma olen lugenud kõiki teie kirjalikke vastuseid, kuulasin teie sõnavõttu täna hommikul. mulle jääb mulje, et kõik toimub, eh, kõik toimib, süsteem toimib, järelevalvet viiakse läbi ja kõik on hästi, kas pole? minu küsimus on järgmine. kui kõik eh, on äh, nii hästi, nagu tundub, siis kuidas selline juhtum nagu äh, ABLV aset leidis kaks tuhat kuusteist, tuvastasite äh, ja rikkumised ja määrasite suurima trahvi, mis puudutavad sisekontrollisüsteemi puudujääke. esimene küsimus, kuidas võis see nii juhtuda, kui järelevalve on hea? teiseks, miks see teave ei tulnud teilt või teistelt liikmesriikidelt, vaid pigem siis äh, USA ametivõimudelt ning kolmandaks, teie arvates, kas see toob välja mõningaid puudujääke sisekoordineerimise osas liikmesriikide vahel süsteemis, kus Euroopa Keskpank kontrollib kolme suurimat panka, võib-olla peaks neil olema roll ka rahapesu valdkonna kontrollis. aitäh, härra Putnins, kaks ja pool minutit palun vastuseks. aitäh. kõigepealt, nagu ma varem ütlesin, FinCEN avaldas need faktid eh, USA-st ja meie saime nendest teada ning tegutsesime omalt poolt sellest lähtuvalt. miks oli see nii, ma ei oska öelda. võib-olla kui äh, Jamal El Hindi oleks olnud see, saanud siia tulla, oleks ta saanud meid sellest teavitada minu veendumus on, et et äh, see puudutas midagi varasemat. see koorem seoses ABLV-ga oli liiga raske ning äh, seal oli teatud lahendamata küsimusi ABLV ja USA ametivõimude vahel ja seetõttu sellest tulenevalt ka see dokument selles dokumendis saime me väga vähe infot. ja mingeid suuri üllatusi seal ei olnud või ka paljastus. kas ma tohin äh, sekkuda, ma tahaksin täpsustada oma küsimust. jah, härra Karins, palun. Lähen, äh, räägin ikkagi inglise keeles kui ma teist õigesti aru saan, ütlete, et ei ole me, midagi uut ei tulnud Vincentilt, mida meie juba ei teadnud aga kuna pensioniraport on äh, olnud selle põhjuseks, et see pank uksed kinni paneb, miks teie seda ei teinud, kui teil oli sama teave? see ei ole loogiline, kas te teadsite ja oleks pidanud panga kinni panema või te ei teadnud ja jah, see on väga hea küsimus. ja vastan sellele hea meelega USA valitsus ei pannud seda panka kinni, tegemist oli dokumendiga, tegemist oli pigem projektiga, mis rakendus äh, äh, kaks kuud pärast esialgset tegevust. pank oli tegevuse uksed kinni pannud kolm-neli päeva ning vaatamata sellele, et Vinceni dokumendis on süüdistusi, kus nad hindasid äh, panga elujõulisust äh, selles dokumendis. aga turuolukord on järgmine. pärist, äh, pärast sellise dokumendi avaldamist USA rahandusministeeriumi poolt ei ole võimalik pangal ellu jääda, võib-olla kümme aastat tagasi, aga praegusel hetkel enam mitte ehk siis turud lihtsalt isoleerivad panga ning teades, et ABLV-l on endiselt tegevusluba, on põhjuseks, et hetkel ei ole vaja pankrotti deklareerida. probleem on panga isolatsiooni sattumises. kõik panga tegevused on justkui paigalseisus mõned päevad ja kui Euroopa pangale, ükskõik millise panga suhtes selline dokument USA-st välja antakse, siis ei ole praktiliselt võimalust äh, ellu jääda ning see panga tegevuse lõpetamine lähtub pigem sellest et äh, lähtudes turust, mitte sellest äh, konkreetsest dokumendist, mis puudutaks tegevusloa äravõtmist, see on Euroopa Keskpanga ainupädevuses. aitäh! aitäh! ma tean, et härra Karins tahaks veel sõna võtta, aga aega ei ole. ja võib-olla on pärast võimalik uuesti sellest rääkida, aga nüüd Anna Komes, palun aitäh, minu küsimused on äh, Malta äh, esindajatele. Euroopa Parlamendi õigusriigi äh, missioon pärast ajakirjaniku mõrva seal ja me esitasime teile küsimusi, mis puudutas Pilatus panga omanikku, me ei ole mingisugused eksperdid, aga me nägime, et midagi oli väga ähm, mööda. Te ütlesite, et midagi ebaõnnestus, aga Te ütlesite, et palusite kolmanda osapoole eh, raportit, kas see oli KPMG, miks te panka kinni ei ole pannud? Te ütlesite õigesti, et suured küsimused on süüdistuse esitamine ja konfiskeerimine rahapesu tõhusas lähenemises. aga Maltal me midagi sellist ei näe seda tänu peaministrile, kes ei tee, mida teie omalt poolt ütlete. nüüd konkreetselt, mis äh, see ettevõte Seventy Black, mis äh, on Dubai äh, ettevõte, kes liigutas raha läbi ähm, Malta panga minister Mitsi teadmisel, kus oli ka leping Aserbaidžaaniga, peaministri bürooga ja nende offshore kontod pidid saama raha sellest, sellelt ettevõttelt. mida te teete selleks, et tuvastada ja süüdistusi esitada ja kasusaajate puhul ning kasutajate suhtes ja selleks, et ka see sissetulek konfiskeerida, nagu te juba ütlesite, MFSA öö, eh, omas vastavat infot aitäh, palun proua Skikluna. esimene küsimus, mis puudutab hoolsusmeetmeid, siis ma pean selgitama, et meie lähtume vastavast standardprotsessist ja seda ka sel juhtumil. lisaks sellele koostasime ka hoolsusmeetmete raporti mitte KPM keelt, vaid rahvusvaheliselt äh, ettevõttelt, keda kasutavad mitmed teised järelevalveasutused, sealhulgas ka Ühendkuningriigi finantsjärelevalveasutus. ettevõtte nimi küsitakse saalist ja ma peaksin äh, nende nõusoleku saama selle avaldamiseks, et seda välja öelda Äh, hoolsusmeetmete raport ähm, milles me soovisime kontrollida selle härra tausta, Hashmine Hadi äh, tausta. härra Sadr äh, oli pärit siis jurisdiktsioonist, kus, äh, millest tulenesid teatavad riskid ning äh, hoolsusmeetmete raport ei toonud äh, midagi mm, vapustavat välja. mis puudutab panga sulgemist, siis ähm, süüdistus esitati vahetult äh, lähtudes infost, mis me saime USA-st, härra Sadrile suunatud info ei puudutanud mitte panka, vaid äh, tema poolt tehtud äh, tehinguid. enne kui pank loodi ja härra Sadr kõrvaldati panga aktsionäride hulgast, peatasime tema hääleõiguse nimetasime sõltumatu pädeva isiku panga üle kontrolli võtmiseks, varade üle äh, kontrolli võtmiseks, tagasime selle, et äh, varad pangast ei saaks välja minna ja nagu öeldud, siis juba enne süüdistuse esitamist olime me hakanud põhjalikult koos finantsrahupesu üksusega hakanud läbi va vaatama tehingupõhiselt, see oli väga ulatuslik tegevus ja see on veel käimas mille eesmärgiks on kõikide süü-, süüdistuste tausta uurida ning vaadata, kas rahapesu on selles pangas aset leidnud. nagu öeldud, siis praegusel hetkel on äh, see analüüs veel läb-, äh, läbiviimisel ja ootame selle tulemusi ning samuti käsitleme ka muid nüansse, olukord areneb ja seejärel astume me täiendavad sammud lähtuvalt äh, nendest tulemustest. aitäh, härra Siile, esimene aseesimees, palun. kas ma võiksin vastata omalt poolt ka? aitäh selle küsimuse eest, ütleb härra Farrugia teen lühidalt, see, mis puudutab süüdistuse esindamist ja konfiskeerimise, siis tegemist on teemaga, see ei ole ainult riiklik küsimus, aga see on Euroopa tasandi ja maailma tasandi teema. see, mis puudutab äh, mainitud ettevõtteid, siis äh, loomulikult mõistate, et ma ei saa kõike äh, teiega vabalt jagada, aga tahaksin teile kinnitada, et kui finants äh, üksus on äh, mingit infot tuvastanud, siis see edastatakse ka Malta politseile well,. suur aitäh, härra Robert Sile. suur aitäh kõigile sõnavõtjatele ähm, ja ma sooviksin kasutada eh, juhust, et saada teie arvamusi selle kohta äh, süsteemi parandamisele, mitte ainult juhtumipõhiselt. näiteks äh, kui me räägime äh, teie järelevalve alustest, siis kuidas üldist olukorda parandada, härra Plutins ja ka teised, loodetavasti saate vastata näiteks pangandusliidu tasandil, ka siis Euroopa Keskpanga või Pangajärelevalveameti vahel. Ehm, mõned suured euroala riigid ei ole sellega nõus, eh, aga kas eh, see oleks võimalus näiteks eh, riigid, kes tahavad, et nad saaks vabatahtlikult ühineda, kas see oleks hea samm või mitte? ning teiseks, kas meil oleks vaja mingisuguseid hoiatussignaale pangandusliidu tasandil? Eh, teil, eh, kas, eh, kas riigi jaoks, kus pankadel on palju välisaktsionäre, on see ohtlik, on see ohtlik märk näiteks rahapesu kohta? on ka teisi valdkondi, piirkondi euroalal, kus on palju mitteresidente aktsionäride seas? ning küsimus ka, mis puudutab meie valijaid, me teame, aeg-ajalt äh, näiteks äh, ameeriklased äh, sanktsioneerivad suuri panku ka Euroopani ja samas nad endiselt töötavad. nüüd ütlevad mõned, et vaadake näiteks veepank on suletud, aga mõned Luksemburgi harud näiteks võidakse nüüd maha müüa ja kliendid, kes endiselt paigas, võivad nüüd euroalal mõnda teise panka kolida siis need pangad on eh, sest kliendid jäävad ju samaks, see on eh, ju ka problemaatiline, aga võib-olla oskate meile selle kohta midagi öelda? Uh, aitäh, alustame härra Putinšist, eh, mis puudutab ühendatud lähenemist. meil järelevalvet Euroopa tasandil siis ma ütleksin, eh, seda mõtet me toetaks. meil on ka eh, seesmised arutelud oma järelevalveametis. ja ja, eh, ja ka mu kolleeg võib-olla ütleb selle kohta paar sõna. minu isiklik lähenemine on selline, et ma toetan seda tervikuna vähemalt euroalal, sest meil on ühine valuuta kasutusel ning see kõigepealt juba aitaks kokku hoida suurel hulgal raha, kui meil oleks äh, üks äh, äh, kontrollikoda, mudel oleks ilmselt sama, mis SSM-i puhul nagu seda Keskpank on soovitanud ja mis äh, puudutab euroala ja teist küsimust, siis ma ütleks, et probleem on selles, et äh, meil on äh, kaks tüüpi rahandusresidente. üks neist, kes tulevad väljaspoolt OECD-d ja Euroopa Liitu need äh, eriti no, endisest Nõukogude Liidust on äh, suhteliselt suur oht nii meie riiklikule julgeolekule kui ka finantssüsteemile. siis meil on ka euroala riikidest äh, mitteresidente Läti, Eh, Lätis on eh, nii ukrainlane kui ka sakslane ju eh, mittealaline elanik. nii et peaksime mõtlema, kuhu me tõmbame piiri, võttes arvesse, millised on Euroopa põhimõtted, kapitali vaba liikumine, teised vabadusega seotud põhimõtted. me ei tohiks hakata siin ehitama müüre ja peame need äh, sellised olukorrad ja probleemid koha peal lahendama. eristus äh, peaks äh, kindlasti toimima, peame hoidma Euroopat turu ühtsena ning mis puudutab määruseid, mis on seotud mittealaliste elanikega euroala riikides, tuleb hoida lahus küsimustest, mis on seotud äh, kodanikega, kes on pärit väljaspoolt Euroopa majanduspiirkonda. kui, äh, kuhu need kliendid liiguvad, kes tulevad hambadest pankadest? pean ütlema, need on Euroopa Liidu riigid ja väljaspool Euroopa Liitu, kus äh, on väga tihedad sidemed Euroopa Liiduga, näiteks tulevikus on see Suurbritannia puhul nii. see ei ole äh, selline juhus, äh, kus äh, panga sulgemine tähendaks seda, et raha läheks kuskile kolmanda maailma riikidesse, sugugi mitte, see raha läheb ilmselt tagasi Venemaale ja leiab tee Euroopa Liitu. see on samuti äh, äh, selline situatsioon, mis nõuab ühist lähenemist. Äh, ei ole normaalne, kui pank pannakse kinni rahapesureeglite rikkumise pärast ja samas pangad, mis tegutsevad Euroopas, te kasutavad neist seda raha edasi, nagu poleks midagi juhtunud Mm. ning äh, ma ei vastanud ühele osale härra Karitši küsimusest. Äh, meil oli äh, teatud probleeme Põhja-Korea rahaga, meil ei olnud otseselt sanktsioonide rikkumist Lätis, hoolimata sellest ja me leidsime pangad on seotud kaudsete sanktsioonirežiimi rikkumistega. minu küsimus on siis selline, nii palju kui mina tean, Läti oli ainukene riik, kes seda ka teinud on. minu küsimus on nüüd see, kas see raha e, e, tuli otse Lätisse või läks ta enne mujale? E, seda raha äh, äh, kasutati mitmes Euroopa riigis ja ta läks äh, ka mitmele poole laiali üle maailma. oleme kuulnud seda, me ei ole kuulnud küll, et ükskõik milliseid samme oleks astutud äh, pankade vastu, kes selle juhtumiga seotud olid. see on selline küsimus, kus peaks rääkima võrdsetest äh, tegutsemistingimustest. Euroopa Liidus on see põhimõte küll väga levinud aga arvan, et peaksime sellele ka teatud sisu andma reaalsuses, aitäh well.. aitäh. Eh, härra Torvalds, palun. Thank you uh.... Thank you, Peter. Peeter um.... Well, I, I'm, I'm, I'm sorry, we'll. vabandust. me tuleme tagasi üldisemate küsimuste juurde Euroopa järelevalve üle hilisemal ajal ma kuulasin tähelepanelikult Malta ettekannet, kuulsin, et et äh, me räägime siin finantsluurest ja võib-olla irooniline on öelda, et kas tavalisest luurest ei piisa, sest meil on väga palju viiteid mõned on iroonilisemad, kui mina iial suudaks olla, isegi kui panga nimi on Pilatus, siis peaks minema võib-olla võtma kätte piidli, äh, piibli kätte võtta, pead lugeda äh, äh, peatüki kakskümmend seitse, kus öeldi, öeldakse, et siis pesida puhtaks oma käed. kui Malta oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja toimus meil väga huvitav arutelu rahapesu kohta ja Malta eh, blokeeris meid kogu aeg, iga kord, kui me proovisime tegelikest kasusaajateni jõuda. vastavalt Malta ajalehele Times of Malta kolmkümmend protsenti uut, uusi kodanikke Maltal olid äh, olid venelased, kaheksa protsenti olid Suurbritanniast ja eh, kolm protsenti Ukrainast ettevõte, kes organiseeris selle viisarežiimi ja selle partnerid on teatavasti seda teinud juba Antigua ja Barbudal, Küprosel, Grenadal, Maltal, St Kitts and Nevis'il ja St Lucia'l kes on kõik tuntud Panama dokumentidest, maksuparadiisi dokumentidest, isegi kui teil pole luureandmeid, finantsluureandmeid, piisab tavalistest luureannetest, et äh, aru saada, et miski on rikkis seal. see ei ole ainult meie probleem, see on ka Euroopa ja maailma probleem ning äh, Malta puhul, kas need kuldviisad on Malta probleem või Euroopa Liidu probleem? aitäh, Nils. kes, äh, palun? suur aitäh, esimees. aitäh küsimuse eest. Äh, minnes nüüd äh, pisut rõõmsama poole juurde Pilatus, mitte piibli pärast, vaid, vaid Pilatuse mäe pärast Šveitsis, aga aga hea küll. see on suurepärane selgitus, ütleb esimees ilma mikrofonita. Eh, saadik rääkis eh, sellest, kuidas Malta blokeeris kõik arutelud eesistumise ajal eh, kasumsaaja omanikest. ma Äh, täielikult äh, äh, keeldun seda nägemust aktsepteerimast. Malta eesistuja riigina esindas nõukogu seisukohti. ütlesime väga selgelt seda välja. meil oli ka mitmeid konstruktiivseid arutelusid, kuidas selliseid probleeme lahendada ning äh, arvan, et olime väga lähedal äh, lahendustele, aga äh, praegusel hetkel on mitmeid probleeme endiselt lahendamata ning läks veel mitu kuud aega, enne kui lahenduseni jõuti. nii et ma ei usu küll üldsegi mitte, et meie teeme äh, äh, uurimist kuidagi raskemaks, soovisime jõuda äh, sellise direktiivini, mis oleks õiguslikult tugev ning mis oleks ka tegelikult kasutusse võetav. ütlesime seda väga selgelt ning lähtusime liikmesriikide seisukohtadest nõukogus mis äh, puudutab nüüd IP-d, siis äh, ma ei ole Malta delegatsiooni, vähemalt siin praegu, kuidagi seotud äh, otsustega, mis on seotud IP ülesehitamise või toimimisega ning praeguses rahu, rahapesu vastases võitluses Euroopa pangandussüsteemis võin öelda seda, et äh, kõik need fondid, mis äh, või kodanikud, kes saavad äh, IB läbi, süsteemi läbi kodakondsuse, need fondid peavad minema läbi pangandussüsteemi, mis on seotud selgete reeglitega ja nad äh, hangivad endale kinnisvara meie saarel, siis peavad nad äh, ole, tegelema äh, riigiasutustega, mis on kohustatud uurimist läbi viima ning nad peavad kokku puutuma notariga, notaritega, nii et ühesõnaga on mitmesuguseid kontrolle, mis on seotud investeeringute vastuvõtmisega, mis äh, kohustuslikud on sellisel puhul, aga mis äh, puudutab hoolsusmeetmeid ja ameteid, äh, siis see sõltub muidugi igal, igast ametist, aga ma ütlen veelkord, et me ei ole need inimesed, kes võivad väga detailset ülevaadet andmast otsuse langetusprotsesside kohta, aitäh. kuldviisa. jah, palun lühidalt kuldviisadest. no mis kuldviisa? see ongi kõik, menetlus on selline ja e, inimene esitab taotluse, e, et e, saada kas viisa või kodakondsuse, ta peab teatud tingimustele vastama, aga sellega tegelevad teatud võimud, kui arutatakse pangandussektoris, meil on, räägime siin pangandussektorist ja rahapesust. mina olen panga järelevalveasutusest, ma ei ole pädev isik. aga mina küsisin, kas see on Malta probleem või Euroopa probleem, ütleb äh, härra Turvalts. ma sain aru, et delegatsioon ei ole pädev sellele küsimusele vastama Malta valitsuse nimel, aga me võime eh, selle juurde tagasi tulla. tahaksin küs-, paluda, et kõnelejad vaataks eh, palun ka kella, järgmine roheliste esindaja. mina tahtsin ka rääkida äh, Pilates küsimust. ma Ehm, ma tuleksin selle juurde, kui te saal naeris ja te keeldusite eh, proua Komeši küsimusele vastamast, mis puudutas KMG-d. Eh, te ütlesite, et eh, Rally Säävo on sobiv inimene panganduslitsentsi küsimustega tegelema, kuid Ameerika võimud juba uurus, ütleda kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning talle esitati kuus äh, süüdistust, muuhulgas ka Ameerika äh, panga rahapesuvastaste reeglite rikkumises. inimene, kelles äh, on, kes, keda süüdistatakse juba rahapesus, antakse selline ametikoht valdas. mis läbi kukkus, kas teie, kas teie hoolsusmeetmed kukkusid läbi ja ma tahaksin teada, kui pädevad need teie protsessid on, sellepärast et kuskil läks ju miski viltu ning lõpuks Malta eh, ja Aserbaidžaani eh, vahelised sidemed. oleme kuulnud, et Pilatese pank ja teised pangad eh, olid seotud Aserbaidžaani võimul oleva perekonnaga ning neid kasutatakse investeeringuteks Gruusias, Montenegros, Suurbritannias. mis samme astute te selles, et need poliitiliselt kompromiteeritud inimesed ei saaks tulevikus enam raha pesta? aitäh. härra Partle kõigepealt võib-olla ma ei rääkinud piisavalt selgelt. see sõltumatu luureraport, mis äh, korra-, mis telliti, ei ole tellitud GMBG-lt, vaid mhm, vaid äh, see Äh, oli, te olite veel rahvusvahelised ettevõtted, ma ei saa selle nime praegu öelda, antud hetkel vähemalt, seoses konfidentsiaalsus äh, ja lepingunõuetega, aga see ei olnud KPMG, see ei olnud Malta ettevõte ja on, mm, see on selline ettevõte, mis äh, annab luureandmeid paljudele Euroopa institutsioonidele, liikmesriikidele muuhulgas, nagu ma ütlesin ka, Suurbritannia Äh, Suurbritannia finantsjärelevalveametile. sellega seoses oleme me täiesti veendunud, et äh, need olid pädevad inimesed, et äh, sõltumatu uurimine läbi viia. mis puudutab nüüd seda, miks härra Saavile anti üldse luba äh, pangal, pank üles ehitada Maltal, kui teda uuriti Ameerika Ühendriikides, vastus on väga lihtne. mitte keegi väljaspool Ameerika Ühendriike ei teadnud, et teda, tema kohta toimub uurimine ning meie hoolsusmeetmed, mis äh, jätkusid äh, kogu panga tegevuse vältel ning äh, järelevalve kaasajastamise ja pidevate aruannetega ei suutnud identifitseerida, et Ameerika Ühendriikides äh, toimus uurimine ning kui see lõpuks äh, päevavalgele tuli, siis see info, mis meile edastati, oli äärmiselt napp. seega ei teadnud me, me millises äh, kontekstis see toimus, me ei teadnud, mille kohta uurimine toimus, sest selge oli see, et FBI ja Ameerika Ühendriikide võimud ei eh, levita eh, rahvusvahelisele kogukonnale eh, informatsiooni selle kohta, et nad seda või teist isikut uurivad. seega järelevalve ja hoolsusmeetmete protsessi vältel ei olnud meil mitte mingisugust võimalust teada saada, et seda inimest uuritakse Ameerika Ühendriikides. nii et võib-olla see on aspekt, mille osas on võimalik parandusi teha mitte ainult Euroopa tasandil, vaid globaalselt. see ei ole <clears throat> lihtne. lihtsalt seda teha ei saa, sest loomulikult äh, võimuesindajad, äh, uurijad, äh, järelevalveametid, neil on omal head põhjused, miks nad ei saa lihtsalt teatud infot jagada ja levitada aga selge on see, et tegemist on problemaatiline olukorra, et äh, me oleme selle probleemiga hädas veel pikka aega, oleme juba olnud pikka aega, teame, et on toimunud teatud uurimised, me ei tea neist täpsemalt midagi, esitades küsimusi ja vastuseid mitte saades. ning äh, meie järelevalveametina ei saa lihtsalt toetuda tõestamata äh, Äh, faktidele, mille kohta puudub äh, kinnitus ning reguleeriv tegevus äh, on vaja selle uurimise läbiviimiseks on vaja fakte, mida oleks võimalik kasutada. ma ei taha liialt pikalt rääkida, aga kui me oleks läinud härra Saadri juurde ja öelnud, et me võtame teie litsentsi ära, sest teid uuritakse Ameerika Ühendriikides mis siis oleks selle peale juhtunud Ameerika uurimisprotsessiga? pidevalt, pidevalt on äh, meil sellega seoses raskes, äh, raske olukord, me oleme saanud äh, väga hõredat informatsiooni, mida me ei saa kasutada, sest esiteks pole tugevat alust tegutsemiseks ja peale selle võib kahjustada, takistada, aeglustada teiste riikide poolt läbi viima endavaid uurimisi jah, hetkel tahan tervitada ametiühingute esindajaid, kes on Volvost, eh, Rootsist, Olofströmist ja Skövdest. Eh, meie kolleeg Olle Ludvigson kutsus need ametiühingu esindajad Volvost siia kohale, nii et tervitame neid. ja järgmisena järgmine sõnavõtja jälle Maltale küsimus. jah, on pisut üllatav, et oma kirjalikes vastustes, mis te meile saatsite, te eitate või ei räägi meile üldse avaliku võimu kandjate teemast seoses Pilatus pangaga. nimed ja arvud, te isegi arvu ei teata meile, mina ütlen teile mõned nimed. Daphne ka Galiitsia andmetele viidates sellised inimesed nagu peaministri naine, turismiminister ja peaministri personaliülem olid eh, kaasatud ja äh, Daphne Galizia avalikustas need andmed. Maria Fimovale edastas ta need äh,. ja Maria Fimova äh,, see on keegi, keda nüüd tahab tapavad Malta võimud, et Kreeka Maltale üle annaks ja me teame, et ajakirjanik mõrvati. jah, ja nüüd sellega seoses tekib küsimus. kas te suurendasite järelevalvet Pilatuspangas pärast seda või mitte? ja kui te tugevdasite ja uurisite, siis tahaks va-, selle kohta kuulda? ja kui ei, siis miks? kas te ei ole piisavalt pädevad või teete kaastööd nendega hoopis um,? Uh, proua Sikluna um,. kõigepealt tahan öelda, et meid seob konfidentsiaalsuse nõue. ja ma ei tahaks olla näida nagu koostööd mittetegiv isik. aga jah, me peame konfidentsiaalsuse nõuetest kinni hoidma ja me ei saa nimesid avaldada. nüüd, mis puudutab järelevalvet, siis loomulikult meil on olemas selle panga kohta väga palju üksikasjalikku informatsiooni, aga järelevalve puhul, nagu ma ütlesin äh, oma sissejuhatavas kõnes ja selles kirjalikus tekstis, mille ma teile saatsin me otsekohe tugevdasime oma järelevalvet selle panga üle. Lähen pisut ajas tagasi, see pank on olnud väga tähelepaneku järelevalve all algusest peale. ja täielik kohapealne kontroll toimus septembris kaks tuhat viisteist meie poolt ja tol ajal meie analüüs äh, uuris, kas litsentsitingimused on täidetud endiselt. E, ja sel ajal oli ka see avaliku elu tegelaste e, probleem tõusetus. ja märtsis kaks tuhat kuusteist e, rahapesu andmebürooki viis läbi kohapealse kontrolli ja MFSA, meie amet võttis ka osa sellest. kaks tuhat kuusteist oli veel jätkukontroll, külaskäik sinna panka uh,. The... vabandust. proua Tahtne Galitsia artikleid, kas te suurendasite, tugevdasite oma järelevalvet või mitte, kui jah, siis millised on selle tulemused? Te ei vasta mulle ju Yes. jah, kindlasti me suurendasime oma järelevalvet, mis juba toimis, oli olemas. me sel hetkel tegime mitmeid samme, me suurendasime oma sõltumatuid kontrolle olime tihedas koostöös Rahapesu Andmebürooga, teiste rahvusvaheliste reguleerivate asutuste esindajatega ja põhjalikumalt ka kohapeal kontrollisime ja analüüsisime ka arvutite kaudu informatsiooni ja tulemuseks oli see ulatuslik ja põhjalik panga uuring kõik eh, kontod ja tehingud olid meie uurimise all. selleks, et saada tugevamatel alustel kindlustunne selles, kas pank on mingil viisil segatud rahapessu, aga see uuring alles jätkub. ja see on piisavalt ulatuslik. nii et tulemused, mis teil praegu on Äh, ametliku võimu kandjate kohta, kuidas nendega on? ma ei saanud küsimusest aru. jah, ma hindan seda, et meil on selline aktiivne arutelu, aga kui te tahate öö, äh, katkestada kõnelejat ja uuesti küsida, siis tehke seda minu kaudu, palun. hästi, palun äkki kordate üle oma viimase küsimuse. jah jah, täiendav järelevalvemeetmeid võeti pärast artiklit ja Saam siin ütleb, et neil on mõned vastused ka nüüd. nüüd minupoolne küsimus on, kas need vastused tähendab, et teil on informatsiooni ka ametliku võimu kandjate kohta või kuidas? nagu ma ütlesin, analüüs alles kestab ja me ei saa hetkel avalikustada selle analüüsi tulemusi. jah, me analüüsime kõigepealt läbi kõik andmed ja siis alles tegutseme edasi. millal see läbi analüüs algas ja millal see lõpeb? Some... selle kohta saan mina informatsiooni juurde anda, aga pidades silmas jah, et ka minu käed on seotud. kõigepealt otsus läbi viia väga põhjalik analüüs ja hinnang ja analüüsida panga kõiki tehinguid langetati äh, pärast möödunud aasta suve ja otsustati ka kaasata kolmas osapool, sõltumatu välismaines firma, kellel on kriminalistika äh, alased kogemused, et aidata Malta võimusid. aga see tähendab, et tuli kõigepealt ka äh, avalike hangete reeglid täita, nendest kinni pidada ja kohapealne töö algas möödunud aastal veebruarikuus. ja see puudutab väga põhjalikku, väga ulatuslikku kõigi pangatehingute, operatsioonide hindamist. kõigepealt eh, analüüsitakse kõiki menetlusi ja toiminguid eh, praktikas toimuvat ja siis hinnatakse läbi kõik need kontod, mis pangas on avatud ja ka hinnatakse neid, mis on juba suletud. analüüsitakse kõiki tehinguid, mis on iga kontoga toimunud, nii sisse kui väljapoole kulgevaid rahavoogusid hinnatakse, et kust nad tulid ja kuhu lähevad. analüüs hõlmab ka, hõlmas ka täielikku ja põhjalikku äh, pangaandmete, andmete, dokumentide, kirjete, sõnumite kopeerimist. ja need on nüüd eksperdid, kriminalistikameeskonnad läbi analüüsimas, äh, tuvastamaks, kas on mingeid tehinguid, kas on mingit tõendmaterjali selle kohta, et toimus rahapesu või mingi muu eh, kuritegevus selle panga kaudu, see on väga keeruline ettevõtmine, seda ei saa lõpetada paari päeva jooksul, see kestab nädalaid ja me teame, et on vaja aega juurde enne kui tulevad eh, tulemused, mis näitavad, et tõesti me saame eh, tõendmaterjali, mida me vajame. nagu ma ütlesin, me ei saa lihtsalt süüdistuste põhjal tegutsema asuda, lihtsalt tugineda sellele, mis on kirjas ajalehtedes, tugineda. Eh, saab ka kasutada finantsandmeid, mida me ei tohi kasutada, meil on vaja kindlaid tõendeid eh, need kõigepealt kokku koguda, kui nad on olemas ja siis nende tõendite põhjal me saame astuda eh, juba samme langetada otsuseid. praegu me oleme kindlaks teinud, et pank enam ei tegutse, kõik raha on külmutatud, keegi ei saa pangast raha välja võtta, keegi ei saa pangateenuseid kasutada. Need isikud, kes juhtisid panka, on kõrvaldatud ametist isik, kesle meie oleme ametisse määranud, on nüüd selle panga eesotsas ja see on avalik informatsioon, tegemist on ühe pensionile jäänud USA reguleeriva asutuse esindajaga, kes on pensionil nüüd, on see juht. ja nüüd me ootame, mis kõigest sellest tuleneb ja ka teised usaldatusnormatiivide analüüsid eh, annavad meile tõendmaterjali ja kõige selle põhjal me langetamegi oma otsused. võib-olla Äh, läheb veel aega ja siis me oleme valmis väga lühikese aja jooksul omapoolsed otsused langetama. me mõistame, et pangal võib olla raha, mis on täiesti seaduspärane ja sellisel juhul me kaitseme seda, kui see on seal. nii et ma ei arva, et me tohiks kiirustada asjad tuleb lä kõigepealt teha nii, et kõigepealt korralikult informatsiooni koguda, tõendmaterjali koguda ja siis astuda ka samme, et kaitsta neid rahalisi vahendeid, mida on vaja kaitsta. ja e, ka kui tuleb õiguskaitseorganitel sekkuda pärast meie uurimise lõpuleviimist. ma ei näe, et keegi rohkem EFTT-st sõnast tagas, kas ENF-i fraktsiooni esindaja soovib sõna? ei, äh, Rahvapartei siis Roberta Metsola, palun. jah, ainus Euroopa Parlamendi Malta saadik siin saalis, tahan öelda selgelt järgmist. minu riigil on väljakutsed sellised praegu, need on enneolematud, me ei ole neid kahe põlvkonna jooksul kogenud ja tähtis on, et kogu maailm praegu vaatab meie pisikesele riigile ja teab seda, et äh, korruptsioon on valitsuse kõige kõrgemale tasemele jõudnud ja meie ei esinda selliseid inimesi, meie ei ole maksuparadiis, meie maksusüsteem oli juba enne, kui me liitusime, see on konkurentsivõimeline, aga õiglane. nüüd on asjad muutunud, meie suutlikkus reageerida on vähenenud ja see tähendabki, et äh, tulem-, tuleneb see korruptsioonist poliitikute tegemistest ja tegemata jäämistest. ja nüüd minult järgmine küsimus. miks te arvate, et politsei ja vastake palun, miks politsei ei ole astunud mingeid samme ega läbi viinud juurdlusi valitsuse liikmete vastu viimasel viiel aastal? me teame, et ministrid on valetanud kontode kohta, mis neil on pankades Eh, mis kuuluvad teie reguleerimise alla. kakssada tuhat dollarit vähemasti kanti üle Dubai firmale, mis on seotud Malta ministritega ja olid seotud meie uue elektrijaamaga. jah, ametliku võimu kandjad on niivõrd huvitatud pankadest ja hoiavad neid, hoiavad seal oma hoiuseid nagu Pilatus ja me teame, et rahapesu andmebüroo on saatnud raporteid politseiülemale. aga kas te ei ole küsinud, miks nii, et need aruanded on jäänud reageeringuta? ja MFSA ja Pilatus Pank ei ole mingit kahtlust sellest, et tegemist on rahapesumasinaga. nüüd on selle esimees äh, USA panga, USA vanglas ja äh, väidet, väidetakse, et Pilatus pank teadis seda e, ette, kui keegi tuli koha peale kontrollima ja alissaaderid näitasid juba kõik maailma meediakanalid ja meie peaminister Muscat ja tema naine koos personaliülemaga samas käis Firenzes paar aastat tagasi seal isiku pulmas. nii et kõik küsivad, te ei suuda vihjete alal tegutseda, teil eh, ebakonkreetse info äh, alal tegutseda, aga kui saadab äh, rahapesu andmebüroo politseile aruande, siis on see kõvahäälne avaldus ja Daphne Galizia poolt kogutud andmed, mis on nüüd avalikkusele kättesaadavad, näitavad, et me peame tegutsema surnuks tegutsenud juba enne, kui ta mõrvati ja nüüd on vaja teha koostööd. me teame, et Ali Saader on isik, kes tegeles rahapesuga ja teie omalt poolt ei ole mitte midagi ära teinud, aga maailm vaatab meid ja ma tahaksin, et me näitaksime maailmale, et me võtame asja tõsiselt ja suudame oma reputatsiooni jälle taastada, mis valitsus on prügikasti heitnud härra Farutša, kas teie soovite vastata? jah, ma tänan, proua Metsola. jah, mis puudutab politsei tegutsemist või tegutsemata jätmist, seda ma ei saa äh, kommenteerida, ma ei saa sõna võtta Malta politsei nimel. aga ma võin rääkida rahapesu andmebüroo nimel meil eh, raportid on veebilehel üleval kõigile vaatamiseks. Te näete, millise töö on meie büroo ära teinud. seda nii nõuete täitmise kontrollis kui ka analüüsi poolest. meil on statistikat, mis puudutab eh, ka seda informatsiooni, mis me oleme teistelt andmepesubüroodelt saanud omaalgatuslikult nii et ma kinnitan, et meie teeme kõik, mis meie võimuses, et oma tööd korralikult teha. nii nagu õigusaktid ette näevad. nii et mina saan rääkida ainult meie büroo nimel, aga Malta politseid ma kommenteerida ei saa. Yes, um, thank you and thank you, madam Metsola for your. tänan, tänan proua Metsola küsimuste eest. ma ei arva, et oleks õige väita, et MFSA ei ole midagi teinud. me juba oleme selgitanud, väga põhjalikult isegi selgitanud seda, mida me teeme. me oleme ka rääkinud, milliseid meetmeid me oleme võtnud, tagamaks, et pank edasi ei tegutseks. ja selleks, et kaitsta neid rahalisi vahendeid, eh, mis võivad olla räpased, et kaitsta neid selles mõttes, et neid ei saaks välja võtta sellest pangast enam. ja oleme ka väga selgelt öelnud, et reguleerijana me ei saa astuda samme, tuginedes lihtsalt sellele, mis kirjas ajalehtedes. ja siin ma viida-, viitaks rahapesu andmebüroo raportile, millele ka proua Metsola viitas. Need äh, raportid, need aruanded, ma saaksin selgitada, ei olnud aruanded, mis olid panga kohta, vaid need olid aruanded isikute kohta, kes kasutasid pangakontosid. ja pean ka ütlema, et raha hulk, äh, äh, millest räägiti nendes aruannetes ja mis käisid pangast läbi, ühes öeldakse, räägitakse kaks korda viiekümnest tuhandest eurost, mis pangast läbi kulges, teises aruandes räägitakse, et summa oli üheksa tuhat viissada eurot, mis pangast läbi läks jah, loomulikult me võtsime selle teadmiseks. jah, muidugi on see murettekitav info. jah, loomulikult see on meie jaoks selleks häirekellaks, aga ainuüksi selle informatsiooni põhjal eraldi ma võin kindlalt väita, ei ole ühtegi reguleerivat asutust maailmas, kes sulgeks panga, tuginedes informatsioonile, et kaks korda viiskümmend tuhat eurot läks pangast läbi. nii et tuleb asja vaadata ikkagi proportsionaalsuse seisukohast. jah, see info on nüüd äh, olemas ja üleval, kättesaadav, me teame sellest ja me teadsime sellest ka pärast litsentsi väljastamist me saime vihje, et tegemist on isikuga, keda, kes on nagu luubi all. me saime infot, et USA ametivõimud on hoiatanud tema eest ja see on see info, mis meil oli nii et me vaatasime seda panka, mitu korda käisime seal kohapeal, vaatasime nende aruandeid, palusime, et iga päev pank meile aru annaks, infot jagaks seda iga päev. ja nüüd öö, äh, oleme käivitanud ka kriminalistilise analüüsi panga operatsioonide üle. nii et ma kinnitan teie komisjoni liikmetele, proua Metsolale, et MFSA ja andme, rahapesu andmebüroo on teinud kõik, mis nende üksuste võimuses, et eh, saada täielikku selgust selles, mida tuleb teha. ega me ei ole ideaalsed, kindlasti mitte. tagantjärele vaadates võib öelda, et igaüks saanuks midagi paremini ära teha ma tunnistan seda, aga võin ainult äh, rääkida Malta finantsteenuste ameti seisukohast äh, ja teatud mõttes ka rahapesu andmebüroo eest. aga ma ei saa rääkida sellest, mida poliitikud on teinud või mida politsei on teinud või tegemata jätnud. me oleme siin teie ees, sest me tulime vastu teie kutsele tulla tahame olla avatud nii palju kui võimalik teiega, aga me saame oma seisukohti ainult selle kohta, mida meie ise oleme teinud või tegemata jätnud. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel viimane proua Delvaux. Um, eh, suur tänu. jah, väga kirglikud sõnavõtt oli meie Malta kolleegilt jah, ma tunnen kaasa Malta äh, kodanikele, aga härra Bartolo ja proua Skikluna, te ei ikkagi ei öelnud meile, kes on see kolmas osapool, kes koostama aruande? jah, peab ütlema, et äh, see ei tule kasuks äh, teie mainele, aga võib-olla saadate meile pärast kirjalikult selle info kui analüüs on teil valmis. aga küsimus on mul ABLV kohta ja härra Putintsile. kas on toimunud koostöö teil? teiste riikidega ja Euroopa kodanikele tihti jääb mulje, et Euroopa hakkab tegutsema alles siis, kui keegi USA-s on midagi välja öelnud või seisukoha võtnud. et kuidas seda asja muuta, nii et minu küsimus järelevalveasutustele. koostöö kas äkki koostöös jääb ajaka järelevalveasutuste vahel, kas on tehnilistel või õiguslikel põhjustel või usaldus puudub äh, liikmesriikide ja teiste riikide pädevate asutuste koostöö parandamiseks. ja äh, ja kuidas sellest üle saada? Thank you, would like ma tänan, kes soovib vastata. Uh, ma tänan, ütleb härra Nõmm, väga lühidalt. rahapesu on globaalne probleem ja tuleb ühesugustele juhtudele ühteviisi läheneda. meie kindlasti toetame seda, et oleks selline keskne lähenemisviis. koostöö, jah. loomulikult, kuna rahapesu on globaalne nähtus, siis koostöö on peatähtis. aga seda tuleb, tuleb arendada, üles ehitada. meie oleme koostöös erinevate ametiasutuste vahel aastast kaks tuhat neliteist väga palju investeerinud, siis asjad muutusid pangandussektoris oluliselt Äh, rahapesurisk äh, on süvenenud, järelevalveasutusena tuleb seda teha, aga ma arvan siiski, et tsentraliseeritud lähenemisviis on parim äh, vii-, lähenemine rahapesujuhtudel well,. Uh, ma tänan, härra Putin, tahate veel midagi lisada? Oh, uh- jah, paar sõna jah, ühtne lähenemisviis. ja öö, öö, korrapärane kontroll rahapesu teemadel, see on, pälvib ka meie tugeva toetuse ja see on väga hea mõte. ja seda peaks arutama tehnilisel tasandil, et kas see on võimalik tehniliselt ja õiguslikult. aga ma arvan ka, et see on ainus lahendus, et teostada tõhusat kontrolli ebaseaduslike rahavoogude üle euroalas. nüüd jälle ABLV juhtumi juurde. see dokument Äh, mis kolm üksteist äh, paragrahvi alla seab, äh, ei ole nii võimas, et vahendamiseks nagu ei jää ruumi. aga on võimalik selline asi muudel puhkudel. mis mõrvab panga, ei ole mitte regulaareerija halduslikud sammud, vaid turgude reageering ja see on peamine probleem. ja ABLV puhul see pank likvideeritakse, vaatamata sellele pank oli juba saneerimisel ja saneerimisprogrammi koostas FCMC, Finants- ja Kapitaliturgude Komisjon. nüüd koostöö Luksemburgiga meil, ma arvan, et koostöö sujus hästi, mina ja minu Luksemburgi kolleeg, me oleme ühes eh, FCMC juhatuses ja minu kolleegidki eh, seetõttu saame arutada neid teemasid kohe kui probleemid tekivad, siis kui probleemid läksid teravaks, me mitu korda istusime maha ja rääkisime nendest asjadest. nii et koostööga, äh, kui kõneks on Luksemburg, meil probleeme ei ole olnud. suur tänu. proua Skikluna. Um, jah, ähm, hea märkus. Äh, nüüd see andme andmete analüüsifirma, keda meie kasutasime. vabandust, kui ma nüüd vastan äh, siin äh, hiljem kirjalikult, kui see audiitorfirma või kontrollifirma lubab meil, siis me saadame te tema nime teile hiljem kirjalikult äh, nüüd äh, koostöö. ma tegin äh, ka ühe ettepaneku meie kirjalikus pöördumises, on vaja regulatiivset ja õiguskaitseasutuste vahel paremat koostööd taotleda, sest kõneks on erinevad jurisdiktsioonid ja seetõttu mm, on vaja paremat koostööd. ja äh, ka reguleerivad asutused, nii on palju paremini nähtavad ja laienevad nende võimalused proaktiivsemalt tegutseda. jah, ja me arvame, et selline tsentraliseeritud äh, lähenemisviis äh, on väga väärtuslik mõte Euroopa Liidu tasandil. jah, ma näen, et kõik toetavad tsentraliseeritud süsteemi mõtet. nüüd vaba mikrofoni menetlus, mul on kolm sõnasoove, härra Karin, Shanna Gomes ja Eva Jolie on sõna soovinud, aga ma palun, väga lühidalt küsida ja siis ma panen need küsimused kokku ja kuulame ära vastused. härra Karinš. mul on kommentaar ka ja küsimus. kui meil oli viienda ML rahapesu direktiivi üle kolmepoolsed kohtumised ja kaheksas juba arvult ja ma mäletan, kui eh, Malta ajal asjad üldse ei liikunud ja siis eh, Eesti ajal teate ise, kuidas asjad sujusid. Eesti istumise ajal. ja nüüd Läti eh, teema. härra Putins, kui ma nüüd teilt õigesti aru sain, siis te ütlesite ABLV kukkus kokku turgude reageeringu tõttu ja äh, kaheksasada miljonit lühikese aja jooksul kokku koguda, ükski pank hõlpsalt sellega hakkama ei saa. aga turud reageerisid seetõttu, et FinCEN oli teinud sellise teadaande. kas te ütlete, et FinCEN äh, avaldus oli põhjendamatu, et tegelikult oli kõik suurepärane, et teie trahv aastal kaks tuhat kuusteist äh, lahendas asja või et FinCENil oli siiski õigus? see, et kokku kukuti, on teisejärguline. kas äh, Abel ikkagi äh, rahapesuga tegeles, Fintsen juhtis tähelepanu, et see probleem oli lahendamata. jah, kogume kokku küsimused. Anna Koomes järgmisena. jah, kõigepealt tahan öelda, et meie saadame MFSA-le ja andmepesubüroole küsimused, et, et täienduseks need struktuurid, mis said ministritelt raha ja teisteltki raha. firma, kes valetas eh, andmebüroole, ka selle kohta küsime ja ka see, mis me kuulsime, suhted Portugaliga. Vene, Venezuela kaudu läks raha Ali Saderile ja Portugali pankade kaudu. ja sellegi kohta ma küsin ja palun teil kirjalikku vastust. nüüd pärast eh, neid eh, raporteid, mis läksid Euroopa pangandusjärelevalveasutusele ja keskpangale äh, millised sammud teie siis astusite omalt poolt koos Euroopa Keskpanga ja pangandusjärelevalvega oma ametikohal, arvestades tegelete rahapesuga, rahapesuvalvega yes,? Very... minul on väga lühike küsimus härra Farrugiale, see on siis andme, rahapesu andmebüroo juhile. milliseid samme te astusite, kui te nägite et kõrgel tasemel poliitika, poliitik läheb selle panga omaniku pulma. see on ju kõva häirekell. ja politsei, prokuratuur ei ole mitte midagi teinud nende aruannete peale, mis teie koostasite. miks nii? nüüd härra Putin, Putins härra Karintši küsimusele vastab. minu märkus oli selle kohta, et pank oli saneerimisel ja enamik neid fakte, millest rääkis Vintsen dokument, nendega me oleme nõus, jah, tõesti nii juhtus ja sellepärast oli vaja korrektiive. miks USA valitsus otsustas äh, välja anda selle dokumendi just tollel ajahetkel? me ei tea. see on küsimus Rahandusministeeriumile ja FinCEN-i esindajatele. aga ühte ma võin teile öelda. nimelt äh, see dokument ei olnud mõeldud mõrvama panka Vintseni avalduses öeldakse, kui te seda olete lugenud, ja sealt nähtub selgesti, et Vintsen üritab kaitsta USA finantssüsteemi ja välistab siis mõned pangad dollari alast. Vintsen hindas olukorda ja see, mis puudutab panga ellujäämist väljaspool USA dollarite ala, nad hindasid eh, riske ega soovinud oma dokumendiga panka mõrvata, aga seda tegid turud. nüüd, kas Vintsenil oli õigus või mitte, jällegi. me näeme, et terve rida fakte on seal kirjas, millega, mida me ei vaidlusta. ja sellepärast me asusimegi panka saneerima ja pank oli valmis nõuded täitma. ja viimane asi. me peame mõistma, et USA ja Euroopa ja Läti õigussüsteemid on ikka väga erinevad Vintsen ütleb, et pank rikkus äh, Põhja-Korea sanktsioonide režiimi. meie Lätis kahtleme, et euroalas on palju riike, kus, kui öeldakse, et nii, et nii tõesti oli äh, meie õigussüsteem ei näinuks ette, et pank rikkus lihtsalt mingi kaudne osalemine on maksimum, mida meie võinuks väita oma õigussüsteemile tuginedes. USA õigussüsteem kergelt öeldes toimib pisut teistmoodi kui meie oma. meie langetame omad otsused tuginedes ennekõike siseriiklikule õigusele ja punkt. ma tänan prouaks Kikluna. mina vastan küsimusele eh, Euroopa Keskpanga kohta ja pangandusjärelevalve asutuse kohta. me oleme Keskpangaga kogu aeg kontaktis olnud viimasel aastal selle juhtumi osas. Eh, väga palju on meil olnud arutelusid, kohtumisi, telefonikõnesid selle juhtumi pärast nii et see on selline pidev suhtlus. nüüd, mis puudutab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust, siis te teate, et eh, esialgse uurimise nad käivitasid. me arutasime asja nendega. tegime täielikult koostööd pangandusjärelevalvega. see menetlus endiselt kestab. ja ma kinnitan teile, et me võtame kasutusele kõik saabud, soovitused, mis uurimise lõpus pangandusjärelevalve meile teeb um,? härra Farrugia. jah, äh, proua Komese küsimusele vastuseks. jah, palun saatke meile omad küsimused, me üritame teile siis tagasisidet anda. ma ei taha ennast üle korrata, aga ma pean ütlema, et äh, äh, me jah, vastasime teie kutsele ja tulime siia ja me olime ainus andmebüroo, kes seda tegi me ütlesime, et kuna meil on ka salastatuse nõuded vaja täita, siis me ei saa rääkida konkreetsetest juhtumitest. Need juhtumid käivitati ka vihjete peale ja äh, konfidentsiaalse materjali tuginedes ja me ei saa avaldada neid juhtumeid, aga teeme oma parimad vastata teie küsimustele. nüüd, mis puudutab aruandeid, mis me saatsime Malta politseile jah, me igal aastal saadame Malta politseile raporteid ja siis politsei juba peab need läbi hindama ja uurima asja. ja nad peavad eh, see, selle, need andmed, selle info tõendmaterjalideks ümber kujundama, sest meie andmed ei ole tõendmaterjaliks kohtus. aga selleks kulub aega nüüd, et nendest tõendmaterjal vormida ja sellest ma ka rääkisin oma esialgses sõnavõtus. ja politsei võtab asja siis üle meie käest. nii palju minu poolt vastuseks ja rohkem ma ei saagi rääkida konkreetsetest juhtudest. suur tänu. siin oli veel üks küsimus kolmepoolsete kohta ja ma palun, et kolleeg vastaks. Um, ma tänan ma tahaksin lühidalt äh, reageerida härra Karinšile ja see puudutab Malta kui eesistuja saavutusi võitluses rahapesu vastu. ma arvan, et eesistuja Malta oli edukas ja tegi ettepanekuid äh, näiteks avaldada ettevõtete tegelikult kasusaajad ja nõukogu õigustalitus ütles, et äh, et trustidega, usaldusfondidega tollal mitte edasi liikuda. ja tehnilisel tasandil me pea kuuskümmend protsenti tekstidest analüüsisime läbi ja tegime ettepanekuid, mis puudutab ka näiteks rahapesu andmebüroode vahelist koostööd. ja need on sätted, mis tõesti võimaldavad järelevalveasutuste vahel ka paremat koostööd teha nii et äh, ma ei ole nõus, et Malta, kellel on ju piiratud ressursid, ei oleks midagi saavutanud. Uh, äh, kas härra Nõmm tahab midagi lisada, ei taha? nii et ma tänan kõiki sõna võtnuid. Äh, tänan, et tulite meile. ja nagu öeldud, me veel kirjalikult küsime teilt üht-teist juurde. tahan üle korrata, et Läti rahapesu andmebüroo võttis kutse vastu, aga neil oli Manivali kohtumine tänaseks planeeritud samal ajal ja sellepärast ei saanud nad tulla. nii et viieminutiline paus ja siis alustame teise paneeldiskussiooniga.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 alustame oma teise paneeliga. Need, kes on äh, väljumas või sisenemas, siis palun äh, tehke seda. ja lähme nüüd teise paneeli juurde äh, meie komisjonis, mis puudutab Euroopa Liidu õppetunde selle kohta, kuidas tugevdada kontrolle, et vähendada rahapesuga seonduvaid riske kõigepealt sooviksin tut-, tervitada ja tutvustada äh, meie paneliste Piers Habenit, kes on pangandusturgude innovatsiooni ja tarbijate direktor Euroopa Pangandusjärelevalve Ametist, tere tulemast! Äh, härra Mauro Grande, Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige, Roberto Ugena, EKP nõukogu õigusteenistuse äh, asedirektor ja meie arutelu käivitub pärast kolme panelisti esialgseid äh, sõnavõtte ja kõigil on seitse minutit aega äh, esi, sissejuhatavaks sõnavõtuks ja kõigepealt härra Haaben, palun. kõnelejal puudub mikrofon suur tänu, et kutsusite mind äh, siia olulisele kuulamisele teemal, mis väga palju meie aega hõlmab ja praegu on õige aeg sellest rääkimiseks. tahaksin paari sõnaga öelda, mida Euroopa Pangandusjärelevalve Amet teeb ja lõpetuseks võib-olla ka mõned mõtted, mis puudutavad tulevikku. Te kõik tõenäoliselt teate, mis on EBA, mis on meie roll, meil on mitmeid ülesandeid ja üks nendest on õiguslik kohustus tagada tõhus rahapesuvastane tegevus ja millised on meie volitused, mida me saame teha, mida me ei saa teha. dokumentides nägin ma mitmeid äh, pädevusi, mis meil on, jah, see vastab tõele, osa neist on üsna kitsa kasutusega, näiteks erakorralistes olukordades, aga me saame paika panna raamistikku, lähtudes direktiividest, koostades arvamusi, soovitusi, juhiseid ja standardeid ning loomulikult saame me toetada rakendust äh, koolitustega, vastastikuse õppest, äh, koolitajate analüüsiga ja nii edasi. teha seda kooskõlas meie põhimõtetega, meil on ka vastav äh, põhimõte, millest lähtuvalt me tegutseme, millest ma hetke pärast räägin pikemalt. tegemist on aspektiga, mis äh, käsitleb seda, kas õigust on rikutud või mitte. kui Euroopa Liidu õigust on rikutud, siis saame me teha soovitusi selle korrigeerimiseks. me aga ei saa teha Äh, seda, et kuidagi muuta nõrka järelevalvemehhanismi, lähtudes miinimumharmoneerimise direktiivist. meil ei ole vahendit, mis nõrkusi järelevalves reguleeriksid ja me ei ole järelevalveasutus ega järelevalvajate järelevalvaja me oleme teinud väga palju, nii et tegemist on suurte sammudega edasi äh, vastavate direktiividega, äh, rahapesu äh, Äh, ületab piire ja kõiki valdkondi ning läheb finantssektorist kaugemale. tööd, mida me oleme teinud esmaga, on äh, viimasel kaheksateist kuul olnud väga intensiivne, olen selle välja toonud ja tahaksin viidata siin mõnele nüansile. suunised äh, riskifaktorite osas Äh, võib-olla on igavad, seitsekümmend kaks lehekülge, mis on väga olulised detailide kohta, mida finantsasutused peaksid arvesse võtma, kui nad äh, analüüsivad äh, rahapesu riske, tegemist on ka vahendiga, mis puudutab pädevaid asutusi, kuidas hinnata seda, kui hästi finantsasutustel läheb ja see peaks aitama kõiki järelevalveasutusi ühiseid kriteeriume leidmas oma analüüsides riskipõhine järelevalve, juhised eh, seitseteist lehekülge veidi lühem, aga aitab pädevaid asutusi eh, informeeritud hinnanguid eh, korraldada, kuidas neid riske hinnata vastavas kontekstis. riskipõhine lähendamine tähendab, et on vaja paika panna prioriteedid suurte riskide osas, aga kui prioriteete ei ole, siis võib-olla käsitleda kõiki, aga mitte niivõrd hästi riskifaktorid ja riskipõhised äh, juhised äh, sellest aastast alates saavad olema väga oluliseks selleks, et äh, ühist arusaama tagada tõhusa arusaama osas rahapesu valdkonnas. see on samm õiges suunas. minu kolleegid rääkisid kaks tuhat kuusteist aastal koostööst järelevalveametite vahel ja siin on väga olulisi edusamme olnud AMLD äh, viis tagab õiguskindluse ja meie äh, üritame abistada äh, Ühtse Kriisilahendusnõukogu kolleege selleks, et teabevoogusid hõlbustada ühisturul. Need on jällegi juhised lähtudes direktiivist ja tegemist on sammuga õiges suunas, see ei tähenda, et me saame kuidagi sundida inimesi äh, andmeid vahetama. Äh, me oleme astunud olulisi samme ja pika töö järel raamistiku paika saamisel minu kolleegid ja mina üritame abistada vastavaid äh, pädevaid asutusi rakendamisel, viitasin koolitustele, meil on olnud kolm koolitust neljasajale inimesele, see on üsnagi suur samm selleks, et vastava valdkonna koolitusi läbi viia ning loomulikult on ka muud planeeritud. Äh, Euroopa Liidu õiguse äh, rikkumise teema, mil, aitäh, et sellele viitasite, me oleme teinud seda Portugaliga, tegime mitmeid ettepanekuid oma tulemustest läinud hetkel on meil esialgsed analüüsid kahe täiendava rikkumise puhul Malta ja Läti puhul ning niipea, kui me saame seda kommenteerida, siis võite olla kindlad, et selgitame, mida, millised on tulemused minu meeskond sel aastal äh, käis Maltal ja panustas oluliselt. lisaks töötame ka strateegia nimel, mis läheb vastastikust analüüsist kaugemale, aga võimaldab hinnata erinevate riikide tegutsemist, sellel ei ole tugevat jõu, õiguslikku alust, aga tegemist on pigem koostööga pädevate asutuste vahel selleks, et vaadata, mida nad teevad ja saada äh, eraviisilist äh, tagasisidet äh, selles valdkonnas ja kui me lähtume prioriteetidest ja vastavatest riikidest, siis me võtame arvesse ka Euroopa Parlamentide poolt esitatut. Nende sammudega liigume me õiges suunas aga me oleme jõudnud oma pädevuste piirideni, ühelt kahele on suurenenud inimeste arv, kes äh, rahapesuga tegelevad, meie äh, inimressurss on väga piiratud, loomulikult teeme koostööd ka teistega ning koostöös teiste pädevate asutustega. loomulikult äh, on meie ressursid väga kurnatud. praegusest raamistikust lähtuvalt täna hommikul räägiti väga palju ka ühtsest äh, rahapesu järelevalvest, mis on küll atraktiivne, aga lähtudes praegusest raamistikust, on võimalik teha, et äh, kaitsemeetmeid tõhusamaks muuta. kõigepealt mainisin ma miinimumharmoniseerimist mitmel korral ja see säilitab riiklikud erinevused. me mõistame, et erisuste puhul on äh, erisusi, mis ähm, takistab äh, Äh, piiriülest rakendamist järelevalve osas. reeglid, mis puudutavad lubade andmist ning toimimist, siis need lähtuvad riiklikest tõlgendustest ja see, need näited on ka kirjalikes märk-, kommentaarides olen, mõningates jurisdiktsioonides tekitakse muret, et eh, on, tuntakse muret, et nad ei saa reageerida isikute suhtes, kui ei ole selgelt eh, lõplikku eh, infot kriminaalkaristuse kohta. ning lõpetuseks, kui soovitakse sõltumatut kontrolli asutuste rakendamise osas, siis nägime me ka vastavat ettepanekut äh, sõltumatute analüüside osas, me saame neid teha rahapesu osas, kui meil on selleks volitused ja ressursid, ressursid just territoriaal- ja kui me räägime nüüd siis äh, äh, rahapesu järelevalve ühtsest üksusest, siis on see oluline, meil on vaja äh, kui me lähtume praegusest raamistikust ja lihtsalt lisame selle sinna, siis äh, on seal teatud piirangud, aga meil on vaja raamistikku tõhusaks koostööks. AML puudutab enamat kui finantskoostööd, meil on vaja laiemat äh, lähenemist ning äh, loomulikult ka on vaja selleks määrata vastavad vahendid. aitäh, järgmisena Mauro Grande, Ühtne kriisilahendusamet, nõukogu aitäh ja suur tänu, et mind siia olete samuti kutsunud. kõigepealt tahaksin täpsustada seda eh, perspektiivi, kuidas meie käsitleme rahapesu küsimusi. nagu te väga hästi teate, siis eh, ühtne kriisilahendusameti eh, eesmärk on saavutada avalikud eesmärgid, mis on õigusega sätestatud. sellest lähtuvalt rahapesu teema ei ole põhiülesanne ega eesmärk meie asutuse puhul, aga omalt poolt eh, me peame silmas pidama kõiki tagajärgi, mida rahapesuga seonduv võib kriisilahendusele avaldada ja see on põhiperspektiiv, mida me silmas peame ja me oleme väga palju öelnud ka ABLV juhtumitest, mida te varasemas paneelis arutasite. üks põhiteema, mis ei ole otseselt seotud rahapesuga, see on vajadus eh, insolventsuse teema lahendamiseks, ühtlustamiseks riikide lõikes. see on põhiküsimus, sest me mõistame, et et kui tegemist on ebaõnnestumisega, see, mida on võimalik teha riiklikul tasandil, ehk siis ei ole ette nähtud mingisugust automaatset äh, tegutsemist äh, riiklikul tasandil likvideerimiseks, ehk siis see vahe, äh, kus ettevõte ei suuda tegutseda, kus on oht selleks ja kus see nii läheb, on ebaselge. kui on otsus pank likvideerida ja samas see pank võib endiselt edasi toimida riiklikul tasandil, siis me peame arvesse võtma kõiki neid nüansse. nüüd, mis puudutab rahapesu, siis põhiküsimus, mida me kogemustest oleme õppinud, kui tegemist on olukorraga, kus panka mõjutavad maineküsimused ja praegusel hetkel olid need seotud rahapesuga ja need tekitavad likviidsusprobleeme turureaktsioonide äh, tõttu, siis küsimus on selles, et äh, panga olukord äh, halveneb väga kiiresti ning pank jõuab ebaõnnestumise piirini väga kiiresti ja see mõjutab aega, mis meil on selleks, et informeeritud otsust teha. see on põhiküsimus, kuidas toime tulla tõhusalt olukorras, kus sündmused leiavad aset väga kiiresti ja ABLV juhul oli tegemist ainult kümne päevaga sellest hetkest, kus me saime teada potentsiaalsest rahapesu ohust ja selle tõenäosuse, et pank ei suuda enam tegutseda avaldumisest ja see mõjutab eh, meie kriisilahendusotsuste kvaliteeti, kui kiiresti me peame seda tegema. nüüd, kuidas edasi liikuda, tahaksin välja tuua kaks elementi. üks puudutab teabevahetust loomulikult on meie jaoks oluline see, et me saaksime infot rahapesu äh, kahtlustuste kohta võimalikult kiiresti, et võimalikult hästi ette valmistada. loomulikult on küsimused keerulised, sest äh, pädev asutus on riiklikul tasandil ja lisaks sellele on siin ka Euroopa Keskpank ja me sõltume nendelt tulevast infost, ehk siis kõik, mis aitaks äh, seda teabevoogu sujuvamaks muuta, aitaks meid. selles mõttes äh, rahapesuvastase direktiivi viies läbivaatamine, mis toob endaga kaasa muudatusi teabevahetuses äh, pädevate ametiasutuste vahel, on loomulikult väga oluline ja väljakutseks jääb loomulikult, isegi kui see raamistik on paigas, kuidas seda rakendada, kuidas äh, sellest lähtuvalt tegutseda, seda esiteks teiseks, esimene osa on rohkem seotud hetkega, kus probleem esile kerkib. meie kriisilahendusametina peame ette valmistama kriisilahenduse ja selle planeerimise käigus on samuti oluline see, et me tugevdame eh, Äh, dialoogi praegusel juhul siis e- äh, Euroopa Keskpangaga ärimudelite osas, sest äh, teatud ärimudelid on tundlikumad teatud maineküsimuste osas. meil ei ole endal võimalust ärimudelit mõjutada, siis peame me seda arvesse võtma ja järelevalveasutusega koostöös peaksime võib-olla ka teatud ärimudelitele seoses maineküsimustega tähelepanu pöörama ja me saame seega etteulatuvalt paremini ette valmistada, juhul kui risk realiseerub, väga lühikese aja jooksul äh, suudame siis võimalikult kiiresti tegutseda. Äh, see on nüüd põhipunkt. Need on teemad, mis on rohkem seotud äh, tegevustega, aga siin on ka õigus ja regulatiivsed elemendid. laiemalt, mis puudutab regulatiivset raamistikku, kuigi meie selle eest ei vastuta, kindlasti toetaksime me seda, mida kolleegid ütlevad, mis puudutavad võimalikke arenguid regulatiivses raamistikus, liikudes selles suunas, kus minna kaugemale harmoniseerimisega rahapesu küsimustes, aga samas on vaja ka tagada sidus jõustamine Euroopa Liidu sätetes ehk siis Euroopa ameti suunas liikumine selles osas meie perspektiivist oleks kindlasti äh, teretulnud. ja kokkuvõtteks ütleksin ma, et äh, kui küsite meilt, milline oleks see kriisilahenduse perspektiiv rahapesu osas, oleks siis olla paremini ette valmistatud juhul, kus rahapesu äh, kahtlustused tekitavad mainekahju, mis võivad endaga kaasa tuua eh, kriisilahenduse panga osas ja me tänu eh, täiendavale teadele saaksime kiiremini reageerida. mis puudutab seda, kuidas vähendada eh, maineriskide realiseerumine, siis see on rohkem järelevalve ja regulatiivse aspekti küsimus. aitäh selle esialgse sõnavõtu eest ja aitäh ka kirjalike vastuste eest. ja nüüd lähme arvamuste vahetuse juurde, esimest katkestatakse, sest ta unustas ära ühe panelisti. härra Roberto Ujena Euroopa Keskpanga nõukogust, väga vabandan aitäh, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on väga hea meel siin täna teie ees EKP nimel kõneleda. enne kui ma lähen küsimuse juurde, kuidas tugevdada rahapesuvastase võitluse raamistikku, tahaksin välja tuua EKP rolli järelevalve öö, osas. millised on meie jõupingutused selles osas tahaksin ka täpsustada seda, et mille osas saan ma anda tähenduslikke vastuseid teie küsimustele, kuidas me rahapesuvastase võitlusega äh, saame omalt poolt kaasa aidata. ja mõned need teemad on kindlasti teile tuttavad juba kuuajasest kohtumisest. eelkõige on oluline teada, et äh, ühtse järelevalveameti loomise järel ei ole eesmärk mitte äh, käsitleda, anda Euroopa Keskpangale rahapesuvastase võitluse pädevus, me peame arvesse võtma, et artikkel üks, kaks, seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust, mis oli õiguslikuks aluseks äh, Ehm, ühise järelevalvemehhanismi loomiseks sisaldab piiranguid selles osas, mis puudutab äh, reguleerimisala, järelevalve osas, mida saab EKP-le anda ning ka mis tüüpi üksusi äh, Euroopa Keskpank saab nii-öelda järele valvata, rakendamine rahapesu osas ja vastav õigusloome hetkel ei ole EKP pädevuses, aga samas oma järelevalvevõimeku, pädevuses teeb koostööd riiklike järelevalveasutustega, kellel on vastav pädevus AML-i valdkonnas. see pädevuste jagamine viitab sellele, et selleks, et EKP saaks reageerida vastavate ametiasutuste poolsele infole, on meil vaja teavet kohalikelt AML-i asutustest teatud tulemustest ja selgitan, kuidas see süsteem tegelikkuses toimib. näiteks, kui me lähtume analüüsiprotsessist, äh, vastavast äh, äh, lähenemist, mida me iga aasta läbi viime, siis peame me hindama teise samba põhimõttest, võetakse halvasse õigusriske, mis on seotud äh, kriminaalsüüdistustega, tegevused, juhtimis ja muud riskid, mis AML-iga seonduvalt, äh, kui asjakohane info on olemas, esile kerkivad. kui me oleme saanud äh, riiklikul tasandil selle info, siis EKP võimekus reageerida on väga piiratud. mis puudutab tegevuslubade äravõtmist äh, pankadelt, mille osas Euroopa Keskpank on pädev asutus siis on võimalik põhjendada AML-ist lähtuvalt ka neid otsuseid EKP poolt, aga see, et AML on riikliku tasandi pädevus, tähendab, et üks põhjuse tegevusloa äravõtmiseks jääb endiselt riiklike ametivõimude pädevusse. selleks, et otsustada tegevusloa äravõtmine AML-iga seonduvatest riiklike sätete rikkumisest, EKP vajab teavet kohalikelt ametiasutustest kõikide asjakohaste tingimuste kohta selleks, et põhjendada tegevusloa äravõtmist. lähtudes analüüsi tulemustest riiklikul tasandil, tasandil ja kohaldavast õigusest riiklikul tasandil EKP samuti võtab arvesse neid tulemusi näiteks läbi viies analüüsi pangajuhtide kohta. süstemaatiliselt AML-i riskide väljatoomist koostöös kohalike asutustega ei ole meie jaoks teostatav, kõike seda arvestades ja vaadates äh, tulevikuprognoosis, siis väga palju sõltub proaktiivsest lähenemisest kohalikest AML-i äh, ametitest. AML viis direktiiv äh, ja selle rakendamine kindlasti aitab ähm, konfidentsiaalse AML-iga seonduva info vahetamist, andes siduva õigusliku aluse selle toimimiseks loomulikult Euroopa tasandi lähenemine rahapesuvastases võitluses võiks olla kaalumisel, et äh, tõhus koostöö, mis on kõikehõlmav, aitaks kindlasti kohalike pädevate asutustega äh, koostööd teha ja ka nende asutustega, kes äh, rahapesuga otseselt ei tegutse, kes osaleksid vaatlejatena ja võib minna ka kuni nii nagu mõned kolleegid juba selgitasid, minna veelgi kaugemale. tahaksin omalt poolt rõhutada, et Euroopa Keskpank potentsiaalse järelevalveametina ehm, ehm, euroala valdkonnas vajab kiiret infot AML-iga seonduva info kohta. see, et me ei ole hetkel pädev asutus, siis me sõltume koostööst riikliku tasandi üksustega selleks, et me saaksime neid teemasid oma igapäevases järelevalvetöös arvesse võtta. aitäh, härra Ugena ja nüüd oleme valmis aruteluks ja parlamendisaadikutega ja, ja üks minut küsimuse esitamiseks või märkuseks ja neli minutit vastuseks, viis minutit kokku meil enam mingit ajapuhvrit ei ole, seega ma tõesti paluksin lugupeetud külalistel äh, aeg-ajalt ka kellale pilku peale hoida ja kui viis minutit äh, hakkab täis saama, ja, ja tõesti üritage siis kokku võtta, kui näete, et aeg hakkab lõppema. aitäh mõistmisest ja kõigepealt äh, Jeppe Kohvad sotsiaaldemokraatidest. tänan kõigile külalistele ka äh, kirjalike vastuste eest suurt tänu. Äh, selge on see mm, koostöö mitmekesisus ja Euroopa Liidu liikmesriikide institutsioonide ja ametite vahele, äh, võimude vahel on suur väljakutse. lihtsam on, on teha koostööd Ameerika Ühendriikide kui mõnekate liikmesriikidega. selles osas on puudujääke väga palju ning küsimus on nüüd selles, kuidas me saame tugevdada Euroopa-sisest harmoneerimist, kuidas on meil võimalik äh, AML äh, järelevalvet paremini korraldada. kuulasin suure hoolega seda, mida te ütlesite äh, SSM-i kohta ning on tõesti häbiväärne, et meil on selline süsteem Euroopas, kus kesksel ametil ei ole pädevust tegutseda eh, liik-, eh, rahapesu vastu, teades sealjuures, et liikmesriikidel, mõningatel liikmesriikidel on suured probleemid selles valdkonnas. ma, eh, võib-olla näiteks härra Hagen oskab anda meile näiteid selle kohta, millised liikmesriigid on selles osas kõige problemaatilisemad, sellest oleks suur abi, aitäh teile härra Haben võtab selle peale äh, portfellist välja pika nimekirja, palun. kõnelejal pole mikrofoni. praeguses raamistikus, nagu ma seda ütlesin, selles osas, mis puudutab koostööd ja infovahetust, siis ma arvan, et äh, kaks tuhat kakskümmend viis on äh, tõesti, sellest muutub äh, ma ei ütle, et kõik täiuslikuks, aga paremaks e. AML viis direktiiv e, peaks koostööd võimudega vahel e, suurendama ning kui meil on tõesti võime ja pädevus minna neid suuniseid üle vaatama, siis arvan, et e, võib ka näha tõhustatud koostööd tegeleme sellega intensiivselt sel aastal nii äh, institutsioonisiseselt kui ka tehes koostööd teiste institutsioonidega. ma tean, et äh, kirjalikes vastustes Panama dokumentide osas äh, ütlesime, et oleme kohtunud inimestega ja uurinud, millega nad tegelevad. kohtusime üle poole järelvaatajatega ning praegusel hetkel oleme äh, Eh, veel edasisi samme astunud. mis puudutab nimekirja, mis koostööd ei tee, üks suuri väljakutseid on see, et kui ma, eh, kui ma küsin ülevaadet eh, pädevatelt asutustelt ja tagasisidet, siis nad saavad mulle anda vastuse, mis üldiselt kujundab meie seisukohti, aga ma kahjuks ei saa teile hakata siin nimesid ette lugema, sellepärast et see ei oleks äh, Äh, see oleks äh, õiglane. Äh, lühidalt öeldi, et meil viis võib-olla parandavad, parandavad koostööd, aga ikkagi sõltub see kõik liikmesriikide võimudest ning ma lugesin teie vastuseid väga tähelepanelikult, ma ei usu ausalt öeldes, et sellest piisab et äh, selle valdkonna järelevalvega äh, ja kontrolliga edasisi tegeleda. kas äh, ei oleks parem mingisugust tsen-, tsentraalset järelevalve aimel viis järelevalvet korraldada, et kas see ei toimiks paremini, kui see oleks tsentraalsel tasandil? ma tahaksin alustada võib-olla sellest, et ma rõhutaksin ühte punkti, mida Peers samuti esile tõstis, me ei tohiks alahinnata äh, Äh, äh, on meil direktiivi mõju. see on meie jaoks olukorra teinud lihtsamalt. kõigepealt äh, tehtud selged ettepanekud infovahetuseks, mida ei ole võib-olla kerge uskuda, aga enne selget õigust alust, õiguslikku alust meil ei olnud. ja sellega seoses äh, ei soovitud infot vahetada, kuna selge õiguslik alus selleks puudus. see oli meie töös üks negatiivsemaid aspekte. teine asi, mida siin ka mainiti ja see eh, puudutas eh, kasutamist. meil on eh, sellisel juhul meil viie juhatuselt selge Eh, selge luba tegutseda, praegu peame tegelema oma algatustega, tulevikus aga on meil eh, selle kasutuse kohta eh, selged suunised ja ka on selge kohustus meiega infot jagada, see on meie meelest suur samm edasi. kuidas aga nüüd edasi tegutseda? kõigepealt ma tuletan meelde, mida ma alguses ütlesin kui eh, eh, SSM selles eh, osas saaks suuremat rolli mängida, siis meil on ka aluslepingutest piirangud peal, nagu te mäletate, artikkel seitse kaks lõige viisteist ütleb, et SSM on osa finantssüsteemist ning see võib olla raskuspunkt või see võib olla problemaatiline punkt, kui te mõtlete tsentraal-, tsentraalse finantsjärelevalve peale, mis tegeleb äh, rahapesu äh, probleemidega. me ei tohi konflikti sattuda ka kindlustusosaga finantssüsteemis. teine aspekt äh, puudutab eh, spetsiifilisi eesmärke, nii et kõigepealt meil on siis eh, eh, selgemad piiri, piirangud lepingutest, aga lisaks sellele on küsimus veel ka selles, kas oleks võimalik me institutsioonina rohkem teeks sellele, sellele, selle küsimusega saab juba, tuleb pöörduda Pangandusjärelevalve Ameti poole Eh, selles osas on mõned ka väga äh, skeptilised, igatahes äh, Euroopa Keskpank ei ole äh, oma juhatuse tasandil lõplikke siduvaid otsuseid langetanud, ma ei tahaks sellega, tahaks nende vastusest ette rutama hakata, aitäh. ja järgmisena saab sõna Darja Žurosa ja Rahvaparteist. aitäh, esimees, tahaksin samuti täna ta meie külalisi nende tänase visiidi eest. esimesel arutelul rääkisime kolmest pangast kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis, kus Euroopa Liidu rahapesuvastastest reeglitest mööda hiiliti, kuid kahel juhul kolmest Eh, hakati eh, häiret, häirekella lööma Ameerika Ühendriikides, mitte Euroopa Liidu liikmesriikides ja oleks võinud ju arvata, et eh, probleeme täheldatakse kõigepealt liikmesriikide vastavates järelevalveametites. mina tahaksin küsida, mis põhjusel selline veider olukord on tekkinud? et et äh, äh, kas ei oleks vaja Euroopa äh, järelevalveametit liikmes, vähemalt mõne liikmesriigi jaoks, sest kas lihtsalt Ameerika seadused on tõhusamad või või lihtsalt kasutatakse olemasolevaid meetodeid paremini seal või ollakse lihtsalt liiga leebed ei suudeta piisavalt standardite kohaselt äh, tegutseda. teine küsimus. tänase, täna hommikusel arutelul ütles üks Malta külalistest, et äh, ta ütles, et Piladuse panga juures ei ole nemad küll süüdi, ta ütles, et et riigi valitsusele ei lange mingisugust äh, vastutust, seda tuleks lahendada Euroopa Liidu tasandil. see on veider küll, sest kui me teame, siis äh, on liikmesriigi äh, valitsused on need, kes võtavad vastuse enda peale äh, täiel määral. kas te jagate seda arvamust, et on vaja suuremat koostööd ning kui see koostöö juba olemas oleks, siis hoiaks ära sellised juhtumid nagu Pilatuse pangajuhtum. see on Äh, küsimused äh, härra Haabenile ja härra Ugenale. suur aitäh nende oluliste küsimuste eest. Äh, need küsimused, mille Ameerika võimud on tõstatanud, siis tegelikult Euroopas esitati juba küsimusi. aga te esitate tegelikult kaks küsimust ühe all. kas äh, Eh, uurimisandmete eest, andmeid saaks paremini ära kasutada ja kas oleks võimalik eh, paremat koostööd teha, see ei ole meie pädevuses eh, välja selgitada, millise finantskuriteoga on teatud institutsioon seotud. ma pean selle küsimuse vastamata jätma, sest kas uurimisinfo paremat kasutust on võimalik igatahes pare-, teha Euroopa tasandil ning meie oleme alati öelnud, et vastutus jääb liikmesriigi tasandile, vähemalt mina saan sellest niimoodi aru. meil on ka eh, koostööga probleeme, aga teeme väga palju selleks, et koostööd parandada. ja Äh, ma ütlesin juba, et AML viis äh, muudab olukorda, aga kas täielikult, seda ma ei tea. Äh, igatahes on selge see, et meil on mitmeid väljakutseid, mis puudutab seaduste paremaid kasutamist ja sellega me tegeleme. härra Uhhina, palun. ma võin väga lühidalt vastata. täienduseks eelmisele küsimusele ma meil on praegu koostööga mitmeid küsimusi minu koduriigis, kus enne ESSM-i loomist äh, polnud pädevat asutusameli rakendamiseks äh, äh, krediidijärelevalve osas ning see tõi kaasa suuri probleeme koostöö arendamisel ning praegu e SSM-i asutamine aitab seda olukorda parandada, aga ta ei ole samas lõpppädev äh, äh, amet. peame tegema igatahes kõik selleks, et äh, tegeleda riskide katmisega. ja mis puudutab spetsiifilisi juhtumeid, siis koostöö meiega see on hästi toiminud süsteemi siseselt. hilised äh, avastused liikmesriigid äh, tasandil AML küsimustes, millest teavitasid Ameerika Ühendriigid. siin on küsimuseks eelkõige see, kuidas äh, ülesannet täideti liikmesriigi tasandil, aga mis puudutab mehhanismi toimimist SSM-i raames, siis võib öelda, et mõlemal juhtumil koostöö toimis korralikult. suur aitäh. ja Ramon Juaregi. mina räägin nüüd hispaania keelt, ütleb kõneleja, jumal tänatud. mina tahtsin esitada kolm küsimust. kõigepealt äh, on selge see, kanal kaks on inglise keele jaoks, ütleb kõneleja mul on päevselge, et äh, on hädavajalik äh, muuta seadust, et anda järelevalvele äh, rahapesu vastu rohkem pädevusi ja rohkem võimu. ja tahtsin küsida, kuna Suurbritannia oli suur probleem sellele, et pangandusjärelevalve puudutaks kogu Euroopa Liitu, mitte ainult euroala, kas teie arvate, et Brexit võib olla võimalus äh, laiendada äh, järelevalvet äh, kogu Euroopa Liidu territooriumile ning seega muuta sidusamaks kogu siseturg. kas meil on võimalik ära kasutada võimalust, et järgmine aasta on äh, võimalus teha midagi selleks, et pangandusjärelevalve äh, puudutaks kahtekümmet seitset liikmesriiki. nüüd äh, on selge side maksuparadiiside ja rahapesu vahel. milliseid mehhanisme kasutab Euroopa Keskpank ja Pangandusjärelevalveamet nende Euroopa pankade üle, kellel on filiaalid sellistes piirkondades, mis on kas mustas või hallis nimekirjas? sest Euroopal on juba olemas äh, hall nimekiri ja must äh, nimekiri äh, maksuparadiiside kohta, mis ei tee meiega koostööd. kas on olemas spetsiifiline lähenemine sellistele pankadele, kellel on filiaalid sellistes piirkondades? ja viimane küsimus. kas oleks hea võiteldes rahapesu vastu, kui oleks olemas ühtne Euroopa limiit äh, mis puudutaks äh, näiteks äh, sularaha kasutamist, näiteks maksimaalmäär äh, maksete sooritamisel sularahas, aitäh. jah, härra Ukraina. meil, ma alustan ja teised kolleegid vastavad, mis puudutab esimest küsimust kas äh, on mingisugust võimalust laiendada SSM-i äh, üle kogu Euroopa Liidule, see on äh, poliitiline küsimus, kas poliitilisel tasandil on soovi seda teha. õiguslikult tähendab see SSM-i määruse muutmist ning see on selline määrus, mis võetakse vastu läbi spetsiifiline õigusloomelise protsessi, kus nõukogus peab olema üks hääl, ühehäälne otsus, nii et seega on see otsus vaja eh, eh, last, eh, langetada poliitilisel tasandil. mis puudutab teist küsimust, mis puudutab neid õig-, neid piirkondi, mis koostööd ei tee infovahetuse osas, et võidelda rahapesu vastu kui meie oleme pädev asutus, ehk siis oleme järelevalve konsolideeritud äh, grupi üle, siis me loomulikult pöörame tähelepanu sellele olukorrale ning jälgime neid tähelepanelikult. ning äh, see, kuidas me seda spetsiifiliselt teeme, teeb äh, on see, et me iga-aastase kontrolli viime läbi pankades, mille eest me vastutavad oleme, analüüsime mitmeid elemente, aga pöörame muuhulgas tähelepanu näiteks ärimudelile. Mauro mainis seda samuti oma sissejuhatuses, et kui oleme teadlikud ärimudelitest või spetsiifilistest küsimustest, näiteks et äh, et äh, omatakse filiaale riikides, äh, kus äh, oleks üsnagi suur võimalus rahapesu probleemidega kokku puutuda, siis me järgime nii-öelda skoorisüsteemi, ühesõnaga, mida kõrgem on arv, seda suurem on oht ning see eh, eh, tähendab, see viiakse, kantakse üle siiski järelevalvemeetoditesse, see puudutab likviidsusküsimusi eh, ning operatsiooni, operatiivküsimusi ja kvalitatiivseid meetmeid. ja mis puudutab viimaseid küsimusi, mis puudutab seda, et kas sularaha kasutamisele piiri panemine või piirmäära paremine võib olla tõhus meetod. mõnedes riikudes, riikides see nii juba on, nad on sellise reegli sisse viinud. ehk peaks võib-olla vaatama näiteid riikidest, kus seda on praktikas rakendatud. ma täpsemalt ei saa kahjuks midagi öelda. suur aitäh teile ja järgmisena härra Haben aitäh küsimuse eest, kas Brexit on võimalus äh, seda probleemi lahendada, arvan, et praegu on õige aeg seda probleemi lahendada, sest eh, kui me ühe riigi võrrandist välja jätame, lahendab probleemi. praegu on võib-olla muudel põhjustel õige aeg seda eh, küsimust lahendada ning oleme näinud, et see on väga laialt levinud eh, probleem. ja ma arvan, et me ei tohiks piirduda lihtsalt ühe piirkonnaga. ning kui ma nüüd teist õigesti aru sain, siis te rääkisite eh, riikidest, mis on tõeliselt mustas eh, nimekirjas. seal on eh, spetsiifilised meetmed, mis tuleb kasutusele võtta ning kui järelevalve toimub tõhusalt heal tasandil, siis see peab selged meetmed kasutusele võtma spetsiifiliste filiaalide kohta AML-i rakendamisel, aga mul on hea meel, et te Eh, sellele viitasite, sest me praegusel hetkel eh, üritame avaldada ning need on just need, millised meetmeid tuleks kasutusele võtta, kui on raskusi kliendi info kogumisega, sest me väga kannatamatult ootame seda, selle standardi kasutusele võtmist ning lõpetuseks, kas peaks olema sularaha kasutusele piirmäär? see on mingi selline asi, millega peaks kenasti tegelema ning eh, see on üks riskifaktoritest, mida eh, palume pankadel jälgida. samas ma tahaks, leian, et peaks olema ettevaatlikud, sest näiteks eh, abiorganisatsioon ütlevad, ütleb, et, et neil on vaja tihti suurel hulgal sularaha kasutada teatud piirkondades. kas te tõesti soovite, et seda ei tehtaks, nii et minu meelest äh, äh, riskifaktorina äh, sularaha käsitlemist on äh, Äh, kindlasti, äh, kindlasti äh, selle peale vaja mõelda, et CR. härra Grande. ma ei taha täiesti arutelust välja jääda, kuigi ma tunnistan, et enamus küsimusi on Järelevalveametile, aga see, mida ütles Roberto seoses teise küsimusega, me vaatame panka eh, Eh, nii-öelda grupeeringuna ning eh, sellega me peaksime arvestama, kuidas oleks võimalik eh, selle grupeeringuga tegeleda ja see sõltub strateegiast, mida soovitakse kasutada. loomulikult oleks kõige lihtsam jätta problemaatilise riigiga tegemise kohalikule eh, võimule, aga eh, me ei saa täpselt ainult sellega ka piirduda. ma rohkem teid välja ei jäta, Roberto nüüd. suur aitäh, Robert Sile ütleb. ma saan täiesti aru, et peate rääkima, esindades ka oma institutsiooni esindajana, igatahes oleks mul väga hea meel selle üle, kui ma äh, kuuleks teie käest soovitusi, mida oleks äh, mõistluse piires äh, võimalik äh, muuta ning tahaksin tänada härra Grandet. Te rääkisite maksujõuetusest riigi tasandil, mis võib tekitada ebakindlust, kui on need pangad, mida Frankfurt liikmes, väiksemates liikmesriikides ei kontrolli. see võib tekitada veelgi suuremaid raskusi ka äh, pankurid äh, otsivad äh, järelevalveameti poolseid ähm, vigu, nii et ühesõnaga minu meelest on võimalik õigusraamistiku otsas veel midagi ära teha kriitilistel juhtumitel ning mis puudutab rahapesu vastasest tegevusest, siis näete, et selles osas on tabel samuti olemas äh, näete, totaalkapitali ratio eh, on äh, paigas, teised asjad ka, aga aga see kõik ei hinda võimalikku järelevalvet näiteks AML küsimustes, sest sellised pangad on võimalik kahe päeva jooksul äh, hävitada. nii et, et midagi oleks vaja teha kas võiksite mainida selliseid liikmesriike, kus teie arvates on äh, probleeme? midagi oleks võib-olla ikkagi võimalik ära teha, kui näete äh, liikmesriike, kus on väga hästi välja arenenud mitte äh, kohalikest elanikest koosnevate aktsionäride hulgaga ning liikmesriigid ei äh, saa teha äh, õigeid otsuseid. kas te näete meie jaoks selles valdkonnas mingeid soovitusi? Like suur tänu. härra Haaben, palun. Well, so I, I, I won't share a list of uh, countries with you. What I would jah, nimekiri riikidest. ma ütleks järgmist, ma olen valmis kirjalikult vastama hiljem teile selle kohta, aga praegu ütleks nii mõnikord, kui me räägime info jagamisest, siis ei ole asi selles, et inimesed lihtsalt ei hooli, vaid põhjus võib olla hoopis see, et on liikmesriikides seadusandlikud aktid, mis keelavad infot jagada. ja enne ma ütlesin, et maailmas, kus on miinimum harmoneerimise direktiiv kohaldumisel ja liikmesriikide äh, seadused keelavad infot jagada, me võime siin jah, infovahetuse kohta kõige parimaid suuniseid välja töötada, aga kui on liikmesriigis keelustav seadus, siis ei ole sellest kasu eh, rahapesu andmebüroo töötajatel ja ka usaldusnormatiivide järelevalve teostajatel. nii et me oma suunistega üritame seda eh, olukorda parandada ja vaatame, mis juhtub, aga selge on see, et meil on ikka õiguslik õigusliku raamistiku tõkkeid ka tulevikus? härra Grande. jah, e, härra Siile rääkis sellest, et on vaja e, ka õiguslikult maksujõudluse režiimid lähendada. E, see on selge. jah, ja see on ülemaailmselt probleemiks, me teame seda kõike nüüd eh, kui maksujõuetuse oht on või maksu või kui makseraskused on tekkinud ja selle põhimõtte kontrollimine. jah, suur osa pankadest eh, on lihtsam likvideerida kui saneerida, kui on tekkinud sellised makseraskused ja nüüd me üritame sellist arhitektuuri luua, kus Äh, jah, pankade vastutus nihkub äh, keskusesse. Äh, nii et meie mõtleme ja et kas kuidagi jagada vastutust ja kuidas see toimima hakkab praktikas kõik? Uh, uh, jah, ütleb härra Augena. siin tasuks rääkida selles kontekstis veel mõnest asjast. Te ütlesite, et võib-olla on vaja täiendavat harmoneerimist eh, just hindamise osas. jah, ma olen väga nõus, meil on siin suuri probleeme. ja võib-olla ei ole see otseselt seotud rahapesuga, küll aga eh, kaudselt ja rahapesumured võivad eh, ka näidata, et pangajuhid ei ole sobivad nii et miinimumreeglid Euroopa Liidu tasandil on midagi, mida on väga erinevad liikmesriigid rakendanud. ja lõpuks eh, kuriteos süüdi mõistmine on midagi, mis võimaldab järelevalveasutusel veenduda, et keegi ei ole sobiv panka eh, juhtima, teistes riikides eh, on see palju hõlpsam mm, otsustada järelevalveasutusel, nii et need erisused on suureks väljakutseks meie töös nii et mõelge selle peale. ma tänan nüüd Nils Torvalds ALDE fraktsioonist. jah, kuulanud neid tavalisi kahtlusalusid esimeses eh, voorus, esimeses paneeldiskussioonis, eh, siis ma vaatasin neid eh, seitsekümmend kahtet lehekülge, millele härra Haaben viitas. minule jäi küll mulje, et tegelikult ikkagi häirekellad õigesti ei kõla. kui me suudaksime tuvastada, kus teie instruktsioonid pidanuks häirekellad panema tööle, siis me saaksime edasi minna, sest ülejäänud probleemid on pigem poliitilised ja meie probleemid, mitte teie omad nii et meil oleks vaja sellist soovide nimekirja tõketest, mis ei lase teil edasi liikuda. ja see puudutab kõiki kolme eh, osalist siin paneeldiskussioonist ja siis võib-olla meie lahendame edasi poliitilisi probleeme, aga nii tasuks edasi liikuda. ma tänan. härra Haaben. jah, aitäh toetuse eest Äh, suuniste osas, jah, need on head suunised, mis meil on. jah, meil on need suunised, aga kui keegi äh, neid ei kasuta, siis on asi mõttetu ja lõpetuses ma ütlesin teile, et miinimumharmoneerimine ja nii edasi, aga ma ikkagi jään endale kindlaks, kui midagi saaks, peaks tegema, siis äh, sõltumatud ülevaatused, läbivaatused, mida meie teeme, on üks asi ja need on sõltumatud uuringud, kus me saame koostööd teha pädevate asutustega ja võib-olla tuvastada siis need ehm, valdkonnad, kus on riskid ja kus tuleks asju muuta. ma arvan, sellest oleks kasu aga see ei tähenda, et kõik siis saab olema suurepärane, aga te ütlete, et jah, et meie suunised on olemas, aga me ei tea, kuidas neid kasutada. nii et kui meil oleks rohkem inimesi, kes koha peale saaksid minna kolleegidega koostööd teha pädevates asutuses üheskoos, siis ma usun, et asjad hakkaksid muutuma. Thank you. Okay. Any additional question? kas on täiendavaid küsimusi, jätkuküsimusi? kõik on rahul? hästi edasi roheliste juurde. ma tänan. proua Žolile on küsimus härra Haabenile. pärast Panama skandaali Te palusite, et liikmesriikide ametiasutused annaksid aru, mida nad on teinud või mida nad kavatsevad edasi teha, et selliseid Panama skandaale tulevikus ei tekiks. ja te ütlesite, et kolm riiki ütlesid, et nad ei ole midagi teinud. ja tähtis on, et meie komisjon nüüd teada saaks, kes need kolm riiki olid. ja mis nad põhjuseks tõid me kuulsime Malta võimude käest, et nemad tahaksid suuniseid ja ma saan aru, et te olete mõned välja töötanud. kas teie suunised ka hindavad, kes on sobiv ja õige juhtima panka? ja mis te arvate, kas, arvate, kas härra Ali Saader täitnuks neid nõudeid, olles pangajuhiks? ja mis te arvate, kas on võimalik juhtida panka, milles on sada kolmkümmend klienti ja pooled pea nendest on avaliku võimu kandjad ja kuidas siis eh, hinnata liikmesriigi järelevalveasutuse eh, tegevust selles olukorras, kui me isegi teame, et peaminister käis selle pangajuhi eh, pulmas. meie parlament on tihti soovinud sellist keskset üksust, kuhu koond-, mis tegeleks mm, finantsandmetega. mis te arvate, kas see oleks hea mõte, et meil oleks selline rahapesu andmebüroo Euroopa Liidu tasandil kesksena või et koostöö oleks parem lähenemisviis? ja kui meil oleks selline keskne Euroopa Liidu FIU, kuidas see peaks välja nägema? härra Haaben jah, hea meelega vastan kolme riigi kohta, aga ma pean enne konsulteerima. jah, kui asjad oleksid juba ideaalsed, siis ei tarvitse midagi muuta, võib-olla selles oli põhjus. aga ma vastan teile kirjalikult. ma ei tea, kas me praegu peaksime kohe nimed välja ütlema. jah, te sobivuse kohta suunised fit and proper. mina rääkisin riskipõhisest lähenemisest ja riskialastest suunitlustest, aga kui vaadata rahapesu globaalseid standardeid, siis on tihe side see sobivuse kontroll ja rahapesu. meil on see seos nende kahe vahel nõrgem Euroopa Liidus, kui me tugevdaksime seda seost, siis sellest oleks ka abi. nii et fit ja proper, ma ütlesin, et ma toetan seda. aga enne kui tuleb ära jah, tõesti iga kord oodata, et enne keegi tõesti süüdi mõistetaks, siis see pärsib äh, tegevust ja seob käed. aga võib-olla liikmesriigi õigus nõuab seda. kui meil oleks selline raamistik, mis võimaldaks äh, jah, võib-olla äh, kõigepealt tuleks teistmoodi tõlgendada neid fit and proper suuniseid, aga see on liikmesriikide tasandil. teiseks võib-olla üle-euroopaline Euroopa Liiduline lahendus välja pakkuda, nüüd on kaks võimalust, kaks lahendust, mis oleks välja pakkuda, kui kõneks on see sobivuse kontroll, fit and proper. nüüd jah, rahapesu andmebüroo kesksena meil pangandusjärelevalves ei ole seda, aga ma arvan, et info kogumine ja jagamine ja analüüsimine äh, Euroopa Liidu tasandil toimib juba päris hästi. me analüüsime andmeid äh, äh, jah, hoopis teisel eesmärkidel äh, ja kui ma nüüd teie ettepaneku kuulen, ma arvan jah, et selline keskne, keskne büroo oleks päris hea mõte, aga mina paraku ei ole see, kes ütleb, et kuidas see peaks täpselt olema. ma tänan kuue nimel Martin Širdevan. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka kolleegidele väga huvitavate ettekannete eest. ma arvan, et praegune arutelu on meile näidanud, et kuivõrd oluline see kuulamine on, kui tähtis on, et see toimub meil täna. ühelt poolt nagu esimene paneeldiskussioon näitas, praktilisel tasandil on tohutuid probleeme Euroopa Liidus rahapesuga ja teiselt poolt ka regulatiivsel tasandil, nagu meil teine voor siin selgelt näitab. nüüd selle asemel, et näpuga kellelegi näidata, tavaliselt tehakse, näidatakse Maltale, võib-olla vaataks ka Saksamaa peale. see liidumaa, kust mina pärit olen, teab, et eh, väga palju puudusi on meil veel seitsekümmend kaheksa protsenti kahtlustusi ei suudetud lõpuni viia mm, takistuste tõkete tõttu kahtlustusest kaugemale ei läinud, nii et eh, viimasel nädalal Strasbourgis parlament eh, kiitis heaks viienda rahapesuvastase direktiivi Strasbourgis ja minu fraktsioon väga toetab seda parlamendi sammu aga ma arvan, et ei ole õnnestunud sellist suurt muudatust tekitada ja mis on kõige suuremad puudused minu arvates selle rahapesudirektiivi puhul on eh, eh, sanktsioonid. Eh, nimelt, kas see teie arvates on ka piisavalt teravad? ja teine asi, mis puudutab Euroopa pangandusjärelevalvet EBA-d, ei ole päris nii, et kõik liikmesriikide asutused eriti eh, aktiivsed oleksid eh, oma ülesandeid täitma. Eh, millised võimalused on teil siiski panna nad seda tegema? ja kolmas küsimus on mul Euroopa Keskpanga esindajale. nimelt õiguslikud piirangud, mis ei võimalda teil tõhusamalt rahapesu vastu tegutseda. aga milline on AKP ikkagi manööverdamisruum võitluses äh, rahapesu vastu. kuidas teie saate oma volitusi selles vallas laiendada? ma tänan, härra Haaben well,. The... Äh, suur tänu nende küsimuste eest. jah, väga mõttekad. nüüd viies rahapesuvastane direktiiv ja sanktsioonid, kas need on ikka piisavalt teravad? Äh, jah, kõige raskem karistus kõige tähtsam on ikkagi see, kuidas seda ellu rakendatakse liikmesriigi tasandil. tähtis, et kõik toimuks järjekindlalt ja rangelt, enne kui hakata mingeid uusi sanktsioone veel välja töötama. ma ei ole kindel, kas ma Äh, jah, pangandusjärelevalve liikmesriikide reguleerivate asutuste küsimusest õigesti aru sain. jah, kuidas tagada, et liikmesriikide järelevalveasutused äh, paremini täidavad oma äh, ülesandeid? väga lihtsalt praeguses raamistikus on piirangud sellele ees, me ei saa neid rohkem panna tegema, me ei ole nende otsene järelevalve. kui nad seadust ei järgi, siis jah, me saame seaduse rikkumise uurimise käivitada. aga mida me küll saame teha? Need on kolleegide vastastikused hindamised, see on äh, ühelt poolt parima praktika äh, jagamine, aga kui need inimesed siis seal praktikat jagavad ja oma menetlusi selgitavad, siis üldiselt eh, head asjad ujuvad pinnale ja sellest saadakse inspiratsiooni ja kõrvalekaldumised ka saavad kohe selgeks. aga paraku meie selle kohta sidet ei saa, tagasisidet ei saa. nii et eh, sõltumatu analüüs ja koostöö pädevate asutustega Äh, aga jah, äh, tugev tagasiside kindlasti parandaks olukorda. Äh, praeguses olukorras aitaks see. aga siin on vaja ka mõningaid õiguslikke muudatusi ja ka ressursse juurde. härra Ugena, me peame ajast ka kinni pidama. palun tehke seda. aitäh küsimuste eest, nagu ma ütlesin sissejuhatuses Euroopa Keskpank ei ole pädev asutus rahapesu küsimustes. meie roll on aga järgmine, mida me teeme? me analüüsime rahapesu andmeid, mida me saame pädevatelt eh, asutustelt, sest rahapesualased järeldused Eh, ju puudutavad kas maineriske või muid riske. ABLV puhul see nii oli, tegevusalaseid riske. Eh, kui näiteks eh, trahvid määratakse pankadele, siis on see seotud ka juhtimisega. näiteks mingi tegevuskord oli, mis võimaldas pangal rahapesu tähelepanuta jätta nüüd peamine piirang, mis meil ees on, et mõnikord meil lihtsalt on vaja ka informatsiooni, et hinnata olukorda adekvaatselt. mõnikord jah, me näeme, et on puudusi. kui me vaatasime eh, pangas juhtimist, siis me nägime, et võib-olla rahapesukontroll ei ole seal piisav, aga me ei saa eraldi kontrollida rahapesu alaseid meetmeid pangas, sest see ei ole meie pädevuses. nii et peamine piirang, mis meil ees on, et mõnikord meie ei saa tugineda õigeaegsele ja usaldusväärsele infole, mis peab tulema rahapesuvastaste võitluse üksustest. Eh, ma tänan, minul on küsimus härra Ugenale, ütleb härra Tom. Vanden Kendelaare. nimelt, kuidas ikkagi need häirekellad siia sisse integreerida? jah, Panama paberite äh, uurimiskomisjonis me tuvastasime, et pangalitsentsid on tähtis instrument, pangalt võib litsentsid ära võtta. meil on vaja sanktsioone sellistele pankadele, kes agressiivse maksuplaneerimisega tegelevad ja vaja likvideerida need praktikad nii, et võetakse ära litsents pangalt. võetakse ära litsentsid, kui õigusnormides kinni ei peeta. nüüd EKP-l kuulsime, et nemad rahapesu eest ei vastuta nende asjadega ei tegele, aga pangalitsentsi saab küll ära võtta ja Panama paberite komisjoniga seoses me kuulsime nendest võimalustest ja hommikupoolikul kuulsime, et väikeste liikmesriikidega, väikeste pankadega on äh, mõnikord tegemist, aga mõnikord seal on mõju kogu Euroopa Liidule, teistelegi liikmesriikidele. nii et meil on vaja sellist ühtset mehhanismi Euroopas ühtset regulatsiooni, võib-olla leida mingisugune vahepealne lahendus kas äkki Euroopa Keskpank lühiajaliselt praeguse pädevuse raames saaks äh, kasutada stressiteste kontrollimiseks ja siis anda hoiatavaid signaale. stressitestid äh, viiakse läbi pangas ja siis äh, seda tulemust saab kasutada, et häiresignaal anda. see oli esimene küsimus nüüd teine küsimus. EKP-l on õigus tõesti, nagu me kuulsime, litsentsid ära võtta või peatada. meil on näiteid pankadest, kui oleks tulnud seda teha, aga miks EKP ei tegutsenud? härra Ugena ma tänan. kas see puudutab pankadelt litsentside äravõtmist? siis ma tahan selgitada järgmist. tõepoolest, praeguses õiguslikus raamistikus äh, on alus panga litsentsi äravõtmiseks äh, küll, kuid on rikutud rahapesuvastaseid seadussätteid. Äh, aga kuidas see toimib? meie oleme SSM-i kaudu pädev asutus kes tohib äh, ära võtta litsentsi. Äh, kui ainus põhjus litsentsi äravõtmiseks on rahapesu ja meie ei ole pädevad rahapesu vallas, siis on meil jällegi vaja, et info tuleks rahapesuvastaste võitluse üksustelt äh, ja siis me saame langetada otsuse litsentsi äravõtmise kohta. meil on mõned näited tuua varasemast ajast, ei ole nii, et me nii ei talitaks, aga asi on selles, et kõigepealt on meil vaja infot saada pädevatelt asutustelt. ja need rikkumised peavad olema siis tõesti rängad rikkumised, mitte mingisugune miinimumrikkumine. sest see litsentsi äravõtmine on tõesti viimane abinõu, proportsionaalsuse põhimõte peab ju kohalduma ja sellest me peame mõistlikult kinni pidama. nüüd, kuidas rahapesuriskid oma ülesannetesse integreerida, ma juba rääkisin, kuidas me talitame Te ütlesite, et äh, peaks mõtlema ka selle peale, et stressiteste teha. võib-olla tõesti äh, uurime asja lähemalt. ei ole nii, et me ei, ei oleks seda varem teinud. aga laiemas kontekstis öö, äh, pigem me analüüsime ärimudeleid ja kui me avastame, et ärimudel on riskantne, et näiteks mitteresidentide arv on, osakaal on liiga suur, siis me mõnikord äh, seame täiendavad likviidsusnõuded tagamaks, et äh, pank oleks vastupanuvõimelisem, kui midagi läheb valesti. nii et me juba üht-teist teeme, aga Äh, ABL ja teiste juhtumite puhul, millest täna hommikul juttu oli, on pannud meid järele mõtlema oma metoodika üle. ja on tõesti vaja paremini äh, tegeleda nende riskidega edasi ja põhjalikumalt võib-olla. jah, me võime litsentsi tõesti ära võtta, aga äh, kui põhjuseks on ainult rahapesu, siis on meil vaja koostööd ja äh, informatsiooni rahapesu vastase võitluse üksustelt. ja Euroopa Keskpangal, nagu ma ütlesin, on olnud juhtumeid, kus litsentsi ei ole küll ära võetud, aga me oleme teinud tihedat koostööd liikmesriikide ametiasutusega, kui oleme kaalunud äravõtmist ja mõned sellised menetlused on alles käimas ja ma ei saa paraku üksikasjadest siin rääkida nüüd Niina Kill, sotsiaaldemokraadid. Uh, jah, ma tänan. E, rahapesuvastane võitlus. E, mul on selge, et koordineerimist peab rohkem olema, aga ma arvan, et peaks olema ka mingid muud kaudsed viisid, lähenemisviisid, mida kasutada, mis võimaldaks Euroopa Keskpangal sellega tegeleda kui me vaatame Ühendkuningriiki, läbipais-, Transparency International on öelnud, et neli koma neli miljardit äh, Ühendkuningriigi varalisi vahendeid on kahtlase iseloomuga. ja enamus nendest on soetatud Vene kodanike poolt ja sellepärast meil ongi sanktsioonid Euroopa Liidus Vene firmade vastu, aga ometi tehingud toimuvad ja üks viis, kuidas sellega tegeleda, on City kaudu. venelased eh, saavad endiselt laenata raha kõikjal Euroopa Liidus ja ka USA-s. ja siis omakorda eh, rahastada selle rahaga panku, kes eh, on sanktsioonide all nii et võib-olla Vene võlakirjade müük keelustada ja see oleks tõhusam viis, kuidas rahapesu vastu võidelda. nii et see küsimus on mul Euroopa Keskpangale. mis te arvate, kas see on üks viis, kuidas edasi liikuda? ja veel tahaks rääkida sellest, eh, mida te ütlesite vastates küsimustele, ütlesite, et EKP-l ei ole otseseid pädevust finantskuritegude puhul aga äh, näiteks äh, fit and proper kontroll äh, finantskuritegude uurimisel, kui tihti te kasutate seda võimalust? ja kas te võite öelda, millised pangad olid kõne all ja kuidas te otsustate, kas pank on sobiv fit and proper veel või ei ole enam? ja teil on tõesti võimalik äh, laenuandjate litsentsid ära võtta, aga jälle tahaks teada, kui tihti te olete seda võimalust kasutanud ja kas te olete kasutanud litsentsid äravõtmist ka võitluses rahapesu vastu? ma saan aru, jah, et te peate tuginema sellele infole, sõltute infost, mida te saate liikmesriikide asutustelt ja lõpetuseks, te olete süsteemselt tähtsate pankade järelevalve Euroopa Liidus ja peate kaaluma nende tegevusriske. ja täna me näeme, et äh, IT-süsteemid pankades saavad äh, olla tehnika viimane sõna. Äh, kas te sanktsioneerite panku, kui nende IT-süsteemid näiteks käigus eh, tõrked eh, on süsteemides? jah, väga palju küsimusi kõlas. esimene, ütleb härra Ukena, ma ei saa praegu öelda, kas see teie pakutud meede Eh, annaks positiivseid tulemusi. sest sellel võivad ka tohutud kõrvalmõjud, nii et asi vajab tõsist kaalumist. Eh, nüüd eh, teine küsimus puudutas meie igapäevast praktikat. Te küsisite, kui tihti me fit and proper hinnanguid teeme. Neid sobivushinnangud on midagi ja siin ma selgitan, et me äh, oleme pädevad tegema neid eh, kontrolle ainult eh, suurte pankade puhul. Fit and proper hinnang eh, kohalduvad panga valitsejatele, mitte hoiustajatele. kui pank kavatseb määrata ametisse uue juhi, siis me viime läbi sellise hinnangu ja tegelikult see ikkagi esmane kohustus neid hinnanguid anda, neid kontrolle teha on pangal endal oma juhtide puhul. aga meiegi oleme seda teinud. nii et kui otsustatakse keegi ametisse nimetada, siis meie teeme esialgse hinnangu ja pärast seda eh, esialgset hinnangut, kui me saame teada mingit täiendavat informatsiooni, mis seavad ohtu selle pangavalitseja sobivuse, kahtluse alla seavad näiteks, siis me asume tegutsema, aga me ei tee seda regulaarselt. kui keegi määratakse ametisse, tuleb meilt esimene hinnang ja kui on veel mingeid lisaasjaolusid, mis muudavad esimese hinnangu järeldusi, siis me viime läbi uue hinnangu. nii see tavaliselt käib meil Te tahtsite teada, kui palju on litsentse ära võetud meie poolt. ja põhjuseks on olnud rahapesu. ma ei arva, et neid palju oleks. aga vähemasti kaks selget juhtu tulevad mul kohe meelde ja veel vist üks on, ma ei ole päris kindel. nii et ma pigem eh, ei viitaks selle, nii et vähemasti kaks juhtumit viimastel aastatel on olnud jah, eh, tegevusriskid ja IT-süsteemide tõrked. Eh, jah, meie kaalume IT-riske ka, kui me hindame ja kui me leiame, et panga riskiprofiil on suurem, sest IT-süsteemid on puudulikud, siis mida me teeme? me võtame kahte liiki meetmeid. kõigepealt me nõuame kvalitatiivseid eh, samme, me palume, et pla-, pank esitaks kava, kuidas nendest puudujääkidest üle saada ja süsteem jälle viia sellisesse eh, seisukohta, mida meie peame minimaalselt vajalikuks. ja teiseks eh, riskid, eh, mis, kui meie on meie silmis liiga suured, siis peale miinimum kapitalinõuet, me võime pangale veel kehtestada täiendavad nõuded, et pank vastupanuvõimelisemaks muuta. Well, uh... suur tänu. Anna Gomes soovis sõna vaba mikrofoni ajal, aga kahjuks äh, aeg on otsas. palun esitage küsimus kahepoolselt või, või kirjalikult enne kui ma tänan meie külalisi, üritan ma teha väga lühikese kokkuvõtte sellest ähm, üritusest. see on selge ja see on äh, taaskord saanud kinnitust, et äh, mõnede liikmesriikide puhul äh, järelevalveasutustega on koostöö keeruline ja ebapiisav. see peab muutuma, see on selge oleme näinud üleskutseid tsentraliseeritud süsteemide jaoks Euroopa Liidu tasandil, mõned toodaks, toetaksid FIUSid äh, äh, riikide tasandil ja lisaks sellele ka ühise järelevalveameti loomine rahapesu kontekstis on laual teine teema on need juhtumid, mida me täna pankadega seoses arutasime, tõi välja, et finantsmõõdikud, mida järelevalveasutused äh, kasutavad selleks, et neid äh, elujõulisust äh, hinnata, tingimata ei võimalda tuvastada rahapesuvasga seonduvaid ohte ja mitteresidentide ähm, deposiitide teema, näiteks nagu Läti panga puhul ja neid ähm, mõõdikuid peaks ka äh, vastavast direktiivist lähtuvalt arvesse võtma. üldiselt on, ma näen ma nõudlust Euroopa Liidu keskse süsteemi järele. mõned arvavad, et on õige aeg, mõned arvavad, et on liiga hilja aga loodetavasti mingisugune Euroopa Liidu tasandi tegevus ka aset leiab ja loodetavasti meie lõppraport aitab sellesse panustada. suur tänu, lugupeetud sõnavõtjad, aitäh teie kohaletuleku ja sõnavõttude ja vastuste eest, aitäh kõigile ja seega on koosolek lõppenud praeguseks, aitäh! Well, thank you. It was not easy, but well done. Thank you.